Euh, euh, euh, lugupeetud kolleegid, ma teen ettepaneku, et me alustame tänast koosolekut. päevakord on teile laiali jagatud. mul ei ole ettepanekuid muudatuste kohta päevakorda, seega äh, loeme selle vastuvõetuks. teadaannete all ei ole mul ka midagi erilist teile teatada ja teengi ettepaneku, et läheme kohe kolmanda päevakorrapunkti juurde anname sõna proua Regina Bastusele, kes räägib meile Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi äh, kohta kehtivate nõuete lihtsustamisest. see teema on seotud majanduse elas-, elavdamise kavaga, mis sai alguse aastal kaks tuhat kaheksa ja nende sellekohase meetmete paketiga ning äh, meie parlamendi võlu on selline, et äh, olukord on tegelikult upiksei-, tupikseisus kuni tänase päevani. Äh, ametlikult parlamendi poole ei pöördutud ja seega meie taotlus tõustatud koostööks leidis käsitlemist äärmiselt hilja, samas kui vastutav komisjon ehk siis Regionaalarengu komisjon ise juba oli ennetavalt ette valmistunud läbirääkimisteks nõukoguga. seega olukord on üpriski kriitiline. kuigi vastutav komisjon on juba ise teatud asjad ära otsustanud enne parlamendi arutelu täiskogul ning esimeeste äh, konverents keelas meil ära tõhustatud koostöö, siiski arvest-, kõik, kõike seda arvestades on siiski, ma arvan, oluline, et meie komisjon võiks oma sõna sekka öelda selles küsimuses. sest üks, mis meie jaoks on oluline, on Euroopa Sotsiaalfond, mis on ka eelarve mõttes oluline ning äh, igaüks teab, kui tähtsad on eelseisvad reformid. ja seepärast meie jaoks on tähtis äh, meie seisukoht välja öelda selles valdkonnas. ma tänan raportööri, sest äh, ta oli nõus oma ajakava pisut läbi vaatama ja meil õnnestus siia sobitada äh, see arutelu nii et see sobib kokku ka vastutava komisjoni tegevusega ja proua raportöör, ma annangi teile sõna, aga ma tahtsin tingimata teha selle sissejuhatuse, et kõik mõistaks, milline on menetluse seis praegu suur tänu, proua esinaine. ja suur tänu selle eest, et võtsite, et asetasite konteksti selle arvamuse. kõigepealt no pisut rohkem teavet selle kohta, kuidas ma töötasin selle arvamuse projekti kallal Äh, millised olid tähtsamad küsimused Euroopa Sotsiaalfondi osas. nüüd me oleme, meil on äh, tõsine majanduskriis, no mis on avaldanud selget survet rahastamisallikatele, seepärast on äärmiselt tähtis võtta meetmeid just praegu, selleks et seda survet leevendada. ja selleks, et äh, ühenduse raha, rahalisi vahendeid jagataks äh, adekvaatselt. see on tähtis selleks, et abistada liikmesriike ja abisaajaid, eriti VKE-sid. majandus tänasel päeval tugineb SKE-desele ühenduse fondide vahendite kasutamine on nende jaoks muutunud äh, tavaks ja see, ja see on olnud nende jaoks oluline kasvuperioodil. SKE, SK, VKE-d on Euroopa majanduse mootor, äh, neil on oluline roll jätkusuutlikus arengus, kakskümmend viis miljonit VKE-d tegutsevad hetkel Euroopa Liidus, see annab, see moodustab üheksakümmend protsenti kõigist ettevõtetest ja nad annavad seitsekümmend viis miljonit töökohta. tähtsaim sektor äh, VKE-de ja tähtsamad sektorid nende jaoks on vä sageli väga haav-, haavatavad majanduskriisi tingimustes, nagu, nagu näiteks äh, ehitustegevus ja just need, selle valdkonna VKE-d on kõige rohkem kriisi all kannatanud. seepärast äh, komisjon ja parlament eriti on suurt tähelepanu pööranud viisile, kuidas äh, nende fondide vahendeid kasutatakse ning soovinud lihtsustada nõudeid äh, ligipääsuks ühtekuuluvusfondi vahenditele ja ühtekuuluvuspoliitikale. tegemist ei ole Äh, kohaliku ja regionaalpoliitika asendamisega ega selle ressursside asendamisega ja seepärast peab parlament võtma vastu meetmeid selleks, et nende vahendite kasutamine oleks lihtsam ja vähem bürokraatlik. sellepärast olen ka selle raporti koostanud selle arvamuse koostama. ma ütleksin, et see arvamus on üpris lihtsa ülesehitusega ja meie seisukoht langeb üsnagi kokku Regionaalarengu Komisjoni raportiga. muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, kui tähtis on optimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu rahalist abi selleks, et ellu rakendada tööturumeetmeid inimesed peavad jääma tööturule. tuleb ka suurendada olemasolevate töökohtade arvu. selliste vahenditega ja kui inimesed on tööturult lahkunud, siis tuleb nad tööturule tagasi tuua. pärast äh, lühikest ülevaadet menetlusest siis ma ütleksin, muudatuste esitamise tähtaeg on homme. Äh, asjad on, asjad on nüüd nii, et me jõuame selle arvamuse õigel, õigeaegselt vastu võtta. Merci, madame Schröter, puis ma... suur tänu, proua Schröter ja siis proua Linn, kõik meie aseesinaised ja vielen Dank um.... suur tänu. suur tänu raportöörile selle ettekande eest, aga ma ei ole temaga nõus. siin on meil tegemist muudatusega, mis puudutab äh, Euroopa struktuurifondide muutmist ja siin on tähtsad kolm küsimust esiteks, see on ka meie komisjoni pädevuses ja see oli minu arvates ka kõige tähtsam põhjus, miks me üldse soovisime saada paremat positsiooni selles küsimuses. nimelt, kas Euroopa Sotsiaalfondi mingi aja jooksul finantseeritakse sajaprotsendiliselt ainult Euroopa Liidu vahenditest ja mingit kaasfinantseerimist liikmesriikidelt ei tule nõukogu lükkas selle ettepaneku tagasi. probleemiks oli nimelt see, et parlament äh, viivitas nii kaua, et meil ei olnud võimalik oma seisukohta enne nõukogu positsiooni välja töötada ja tegelikult on see härra Kirillovi süü, sellepärast et tema üksi esindas nii-öelda parlamendi arvamust nii et nüüd tuleks meil mõelda, kas meie saaksime selle komisjoni kaudu seda asja muuta või härra Kirillo peaks üritama veel sajaprotsendilise finantseerimise eest. praegu me ju teame, et seda ei ole enam võimalik teha ja üritatakse jätkata nende sotsiaalfondi projektidega, mis praegusel hetkel on juba käivitatud. ja need vahendid, mis üle jäävad, neid kavatsetakse hiljem, kui olukord on paranenud, siis äh, uuesti käiku võtta, aga siis kaasfinantseerimise kaudu. olukord ei ole väga õudne, sellepärast et äh, maksetega on viivitatud ja meil on piisavalt vahendeid. aga mis saab siis, kui nüüd kogu see ettepanek tagasi lükatakse? kui me soovime nõukoguga tõesti nugade peale minna, siis see oleks praegusel hetkel õige koht ja me peaksime seda selgelt ka välja ütlema. teiseks, me ei räägi siin mitte ainult VKE-dest, vaid me räägime suurtest, ülisuurtest projektidest suisa ja tähtis on see, et projektid mis hõlmavad kakskümmend viis kuni viiskümmend miljonit eurot, kas komisjon annab nende käivitamiseks loa või mitte. mina leian, et komisjon peaks seda tegema selleks, et me äh, kasutaksime raha mõistlikult ja et me saaksime siis viia teise kontrolli läbi ja vaadata, kas kõik on toimunud reeglite järgi ja kolmandaks, see on jällegi väga tähtis äh, punkt meie komisjoni jaoks. nimelt äh, üritatakse veelgi rohkem kergendada ettevõtete delokaliseerimist see tähendab seda, et ettevõtetel on võimalik veelgi lühema aja jooksul kolida ühest liikmesriigist teise liikmesriiki. see on jällegi olnud väga tuline arutelu ja meie peaksime ütlema, et ei, kes on saanud toetust, see peab jääma sinna, kus ta oma ettevõtte uksed avas. ja me peaksime need toetused sõlmima otseselt ka töökohtade loomisega. ja me ei peaks siin mitte nõustuma nõukoguga, vaid välja töötama oma seisukoha ja mina teen sellekohased ettepanekud. aitäh! Euh, tänan, proua Linn ja siis proua Sipel. Uh, suur tänu! mina tunnen muret muudatusettepanekute kaks ja neli pärast, sellepärast et see on võtnud sajaprotsendilise rahastamise võimaluse ära. algses tekstis on kirjas, et meil on vaja muuta piiratud ajavahemikuks seda olukorda aga ei ole öeldud igaveseks. võetakse arvesse praegusel hetkel liikmesriikide majanduslikke raskusi ja seetõttu sajaprotsendiline rahastamine on piiratud vajaliku aja jooksul ära kõrvaldatud ma tean, et väga paljud sotsiaalfondi rahalised vahendid ei lähe läbi just sellepärast, et äh, liikmesriigid ei, ei vabasta neid rahasid. nii et ma arvan, et vaheperioodi jooksul oleks oluline see sajaprotsendiline rahastamine ja võib-olla võiks seda üle vaadata, sellepärast et äh, muudatusettepanekute kaks ja neli kustutamine oleks, äh, oleks vale. tänu, proua Sippel! jah, suur tänu! meil ei ole mitte ainult sisuline probleem, vaid meil on, me oleme ka ajahädas. ma olen esinaisega nõus, et jah, tõesti, me räägime töökohtade loomisest ja oleks olnud väga hea, kui meie komisjon oleks selles menetluses saanud suurema rolli. see on tõesti murettekitav. nüüd sajaprotsendiline finantseerimine kui ma seda ettepanekut eelmisel aastal nägin, siis mina nõudsin, et et äh, selle äh, ettepanekuga ka tõesti välja tuldaks, sellepärast et see on väga hea ettepanek reageerimaks praegusele kriisile erinevates regioonides ja et meil on võimalik just äh, Äh, seda raha anda nendele regioonidele, mis on kriisist kõige rohkem puudutatud. ma ei hakka siin rääkima eellugu, aga meil on tegelikult selle asjaga üks suur probleem. nõukogus suur enamus liikmesriikidest oli selle finantseerimisvõimaluse vastu isegi kui parlament nüüd suure häälteenamusega otsustas, et me soovime seda äh, komisjoni ettepanekut toetada ja sisse viia sajaprotsendilise finantseerimise kuluks ikkagi nii palju aega ja meil tuleks kompromisse sõlmida, nii et enne suvepuhkust ei oleks meil võimalik äh, mingeid otsuseid vastu võtta ja me ei saaks ikkagi kedagi aidata. minu arvates on väga tähtis, et see komisjon võtaks vastu otsuse ja ütleks, et me leiame, et komisjoni lähenemine on kas õige või vale, selleks et tulevikus sarnaseid meetmeid fondide osas äh, kriisi ajal kiiremini vastu võtta. mis puudutab nüüd konkreetseid muudatusettepanekuid, siis ma arvan, et meie tööhõivekomisjon peaksime siia kaasama veel teisigi aspekte töökohtade loomise puhul arvan mina, et tööhõivekomisjon ei mõtle selle all mitte mingisuguseid töökohti, vaid me mõtleme tõesti häid kvalifitseeritud tööjõule mõeldud hästi tasustatud töökohti ja seda me peaksime selgelt, selgemalt välja ütlema. ja see punkt, kus räägitakse võimaluste loomist, loomisi nende inimeste jaoks, kes töökohti on kaotanud ja et me peaksime neid inimesi toetama, ma arvan, ka selles küsimuses peaks meie komisjon selgelt välja ütlema, et tegemist on uute, aga samaväärsete töökohtadega, selleks et äh, töötud ei satuks allakäiguspiraali nii et minu jaoks on väga tähtis, et me arutelu ka nende küsimuste peale nende küsimuste üle peaksime, räägiksime siin saja protsendi finantseerimisest, me peaksime tervitama seda ettepanekut ja ütlema, et tulevikus tuleks seda kindlasti kasutada ja muudatusettepanekute puhul peaksime me rohkem tähelepanu pöörama headele he, kvalifitseeritud tööjõule mõeldud töökohtadele, mis on siis samaväärsed eelnevatega, mida inimesed kaotasid, aitäh! suur tänu. proua Messner ja siis Toomas Mann. jah, suur tänu, proua esimees. jah, tõesti, kriisi tõttu on meil tööturul suured probleemid ja on väga hea, et komisjon mõtleb, kuidas meie kasutada olevaid meetmeid äh, Euroopa Liidu tasandil kiiremini ja tõhusamalt äh, kasutada ka see saja protsendi finantseerimise ettepanek kõlab esialgu päris hästi. ja see ettepanek on väga tähtis siis, kui me ei lähtu ajalistest piirangutest, meil on vaja väga paindlikke meetmeid äh, reageerimaks tööturu protseduuridele ja me ei tohiks siiski kaasfinantseerimisest kui sellisest loobuda. ma arvan, et me peaksime nüüd komisjoniga rääkima sellest, milline on siis meie seisukoht sajaprotsendilise finantseerimise osas, eriti sellepärast, et nõukogu ei ole sellega nõus. meil on vaja kiiret lahendust, mis tõesti ka inimesi aitaks. ja mis veel on tähtis ma olen oma fraktsiooni variraportöör ja olen teinud oma märkused selle arvamuse kohta ja meil on võimalik veel muudatusettepanekuid reedeni teha. tähtis on nimelt see, et kui me räägime edasisest väljaõppest, mainiksime me ka olukorda tööjõuturul ja sellele reageerimisele. sest äh, need, kes töökohti loovad, peaksid ka teadma, milline on nõudmine turul. me oleme neid ettepanekuid ka varem teinud, kuid siiamaani ei ole neid piisavalt arvestatud ja sellepärast ma esitaksin selle uuesti nii et äh, meil on vaja võimalikult kiiresti otsus vastu võtta ja sellisel kujul, et inimesi oleks võimalik tõesti ka aidata. selleks, et nad saaksid võimalikult kiiresti uue töökoha ja tuleksid kriisist äh, edukalt välja. härra Toomas Mann, palun. jah, suur tänu, proua esimees. ma arvan küll, et me peaksime mõtlema selle üle järele, kas me tahame toetada kaasfinantseerimise põhimõtet või mitte. minu arvates on täht-, see tähtis küsimus me ei saa ju öelda, et me tahame lihtsalt, et Euroopa Liidu rahad jõuaksid regioonidesse ja see on kõik. ei, kaasfinantseerimisel on väga tähtis ülesanne, nad peavad hoolitsema selle eest, et regioonid, erinevad institutsioonid, mis saavad raha Euroopa Liidult, äh, peaksid seda raha ka tõhusalt ja vastutustundlikult kasutama see kaasfinantseerimise põhimõte on meie äh, rahastamispõhimõtete jaoks väga tähtis ja kui nüüd nõukogu on selle vastu, ja teil on tõesti õigus, et väga raske on selles osas kokkuleppele jõuda, siis tuleks siiski ühte asja väga selgelt välja öelda. tulevikus meie leiame, et äh, selle küsimuse arutamine peaks jääma meie komisjoni pädevusse. proua esimees, võib-olla me peaksime seda küsimust arutama assotsieeritud komisjonidega, selleks et me saaksime kõik ühel tasandil sellest küsimusest rääkida. ei saa ju olla nii, et regionaalarengu komisjonis arutatakse seda küsimust. see on meie komisjoni vastutusala ja on seda juba aegade algusest peale olnud Regina Pastos lahendas äh, töökohtade lahendamise väga hästi, nimelt muudatusettepanek number kolm, kus ta ütleb, et meil tuleb noortele luua hästi kvalifitseeritud äh, töökohti. see kehtib ka kindlasti, kindlasti ka teiste valdkondade kohta ja ma arvan, et seda ettepanekut võiks äh, veel parandada, aga Regina Pastose valitud variant on väga hea ja me peaksime seda lihtsalt täiendama. nii et me peaksime järgmisi nädalaid, mis on veel meie käsutuses, kasutama selleks, et rohkem võidelda töövõtjate eest on täiesti selge, et meil on äh, teatud küsimustes väga erinevad seisukohad, aga Regina Pastos on tuntud selle poolest, et ta leiab väga häid kompromisse ja ma loodan, et ta teeb seda ka seekord, seepärast tahaksin tänada veel kord teda tema arvamuse eest, aitäh! Euh, suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? teeksin siis mõned täiendavad märkused meie komisjoni jaoks on tähtis mitte alahinnata seda, mis on mängus, kui me siin oma seisukoha välja kujundame. tooksin esile kolm põhjust. esimene, Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kulutamise tõhusus ja, ja nende vahendite kasutamise fakt ise, arvestades kaas- rahastamist praegusel perioodil on olnud äh, tugev argument selleks, et komisjon üldse pakkus välja selle sajaprotsendilise rahastamise mehhanismi ja nüüd pöörata selg kriisi, kriisile ja reaalsusele ning nendele vahenditele, mis on ühenduse eelarves reageerimaks kriisile, oleks ähm, oleks lihtsalt nõukogu kaasosaliseks hakkamine, keda huvitab ainult iga liikmesriigi konkreetne olukord. pöörata selg Euroopa soots-, sotsiaalfondile minu meelest öö, õõnestaks selle fondi tõhusust. ja ma pean ütlema, et kui me ühtekuuluvusfondide tõhusust hakkama hindama ühel hetkel, pea, peame endale aru andma, et, et see ei ole näiteks uutes liikmesriikides midagi andnud võitluseks kriisiga ega aidanud kaasa sellele, et kriis ületataks, nii et me peame mõtlema selle üle, et neid fondid ei ole pärast Hispaania ja Portugali liitumist kuidagi läbi vaadatud ega viidud vastavusse uute liikmesriikide vajadustega, kaasa arvatud äh, vastuvõtmissuutlikkus. me ei esitanud äh, laienemise abi küsimust eelarve arutelus, me lihtsalt äh, võtsime olemasolevad vahendid üle, neid kohandamata äh, ja tulemus on see, et nende riikide majanduse kohandamise, kohanemise küsimus on endiselt lahendamata ning need riisid on, need riigid on kriigis raskelt kannatanud. ja kokkuvõttes tähendab seda, et me keerame selle Euroopa Liidu eelarve tõhus, vahendite tõhusale kasutamisele nüüd nõukoguga läbi, peetavad läbirääkimised. parlamendi liikmed äh, pidevalt väidavad, et neil on palju võimu ning et äh, tuleb muuta nõukogu suundumusi, kui need on valed. aga nüüd, kuna mõned siin majas on soovinud ette ära otsustada, milline on parlamendi otsus enne veel, kui toimub demokraatlik arulelu, ja nüüd me siis peaksime heitma kõhuli ja alistuma nõukogule. minu meelest see ei ole äh, vastuvõetav. ma saan nüüd aru, et meil on kiire, aga kuulge, sõbrad ja kolleegid, Euroopa Parlament on täielikult näidanud oma vastutustunnet. kahekümne nelja tunniga sain, sain ma olukorraga hakkama ja mitte sugugi halvasti, nii et kui on äh, poliitiline konsensus ja tahe, siis me oskame ennast kokku võtta ja lõpetada ka vajalikul hetkel läbirääkimised. ja asi pol-, ja kui nüüd nõukogu ette ära otsustas, milline peab olema parlamendi otsus, siis me ei pea sugugi olema sama meelt. ma ütleksin kogu lugupidamise juures Lesina vastusele, ütleksin ma, et ma, ma tervitan muudatusettepanekut kolm, mis on jõuline, ma arvan, siin probleemi ei ole, kuid muudatusettepanekud kaks ja neli, mis on komisjoni, mis on äh, Regionaalarengu Komisjoni äh, Kirillovi raporti sisu, miks meie siis üleüldse peamegi mingisugust arvamust koostama, kui me temaga niikuinii nõus oleme? see, kuidas me eh, seisukohta võtame nüüd selles küsimuses, Toomas Mann ütles meile, vaatame järgmisel korral järgmisel korral hakkame läbi vaatama Euroopa Sotsiaalfondi reformi. ja kui nüüd kriisi hetkel antakse meile võimalus midagi teha ja me midagi ei tee, siis Euroopa Sotsiaalfond lihtsalt sulatatakse millegi muu sisse. kui me tõesti arvame, et Euroopa Sotsiaalfond on kasulik vahend selleks, et inimesi abistada, luua töökohti, ärge siis öelge mulle, et äh, liikmesriikidel praegu ei ole, ei ole raskusi kaasrahastamisega. ma mõistan nõukogu ambitsioone ja Hispaania eesistujat, keda ma igati aitan kiiresti edasi liikuda, aga veel kord, kui parlament oma otsuse teeb ähm, adekvaatsetest tingimustest, on ka täiesti suuteline oma otsust langetama. loomulikult äh, austan ma täielikult meie arvamuse koostaja tööd, aga ma pean talle ütlema, Äh, täiesti siiralt, et ma ei jaga äh, seda, seda lähenemist kaasrahastamise osas. ma ei tea, kas keegi soovib veel sõna? sellisel juhul saab sõna proua raportöör kokkuvõtte tegemisel. suur tänu, proua esinejana, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, iseäranis proua esinaist selle panuse eest, mida ta on teinud minu arvamuse koostamisse, sest tegemist on väga sensitiivse küsimusega ja majandus- ja sotsiaalkriisi kontekstis usun ma, on Ühtekuuluvusfond väga oluliseks tööriistaks, et kriisist välja tulla. mina isiklikult ei kahtle, et Ühtekuuluvusfond ja Sotsiaalfond, Struktuurifond peavad andma võimaluse liikmesriikidele uut kasvuperioodi algatada. ja arvamuse koostajana ei saa ma sulgeda silmi nende võimaluste eest, mis meie ees avanevad, aga meil on vaja teatavat äh, pragmaatilisust oma lähenemises. kui me jääme täna väga Ähm, rigiidseks oma lähenemises kaasrahastamise osas, siis äh, ma arvan, et selline jäik lähenemine ei äh, anna meile võimalust saavutada soovitud eesmärke. me peame kasutama fonde nii, et me vähendame bürokraatiat, me peame lihtsustama süsteemi nii, et rahadele oleks kergem ligi pääseda ja samas me peame aitama ähm, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele oma tööd äh, paremini korraldada ja luua uusi töökohti Euroopa Liidus. ka seda eesmärki teenib lihtsustamine. mis puudutab äh, muudatusettepanekuid härra Kirillovi äh, raportile, siis väga paljud muudatusettepanekud on seotud instrumentide paindlikkusega ja just sellega, et neid instrumente saaks võimalikult kiiresti kasutada ja, ja võimalikult tõhusalt kasutada iseäranis nende organite poolt, kellel on kõige rohkem vaja nende fondide vahendeid. me ei ole aga unustanud ka küsimusi, mille, mida on siin varem tõstetatud, nimelt tulevane sotsiaalfondi reformi küsimus ma arvan, et see oleks võimalus Euroopa Parlamendile ja iseäranis meie tööhõivekomisjonile teha koostööd nõukoguga, teha koostööd komisjoniga, püüdes seejuures ühiselt reformida Euroopa Sotsiaalfondi. seda nii, et struktuurifondide, tõukefondide kasutamine oleks äh, äh, aitaks kaasa sellele, et ühtekuuluvuspoliitika äh, omakorda aitaks kaasa meil kriisist väljatuleku protsessile. ja nagu mu kolleeg varem ütles, siis tegelikult ma ei ole päris jäik, ma olen päris valmis vastu võtma ettepanekuid, mida kolleegid esitavad ma olen valmis neid vastu võtma kuni viienda märtsini, homseni, aga samas äh, selline pragmaatiline lähenemine, mida ma olen üritanud äh, oma arvamuses äh, järgida, et see peaks alles jääma, ma leian, et see on äärmiselt oluline, ma töötan tööhõivekomisjonis ja, ja ühtekuuluvuspoliitika on minu jaoks tähtis ka tulevikus, aitäh! Euh, suur tänu, ma arvan, et selle viimase e- eesmärgi osas valitseb siin konsensus, kuid üksikasjad on need, mis meil erimeelsusi tekitavad. nagu raportöör meelde tuletas, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kaksteist päeval ja seejärel vaatame läbi muudatusettepanekud järgmisel komisjoni koosolekul, kuueteistkümnendal märtsil ning võt-, hääletus on järgmisel päeval, seitsmeteistkümnendal sest äh, vastutav komisjon peab oma seisukoha ütlema seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal märtsil. see päevakorrapunkt on nüüd siis äh, ammendatud ja läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. vaatame läbi muudatusettepanekud arvamuse projektile, selle on koostanud Oleg Kristensen, see puudutab äh, kapitalinõudeid kauplemisport, mis on seotud kauplemisportfelli ja edasi väärtpaberistamisega. Teil on sõna. suur tänu, esinaine ja suur tänu kolleegidele kõikide muudatusettepanekute eest. mina arvan, et meil on võimalik leida ka suur enamus selle arvamuse toetuseks, selle arvamuse, arvamust tuleks edasi saata loomulikult majanduskomisjoni. Taanis on mitmeid panki, kes on pidanud seal oma suuri muudatusi tegema tänu kriisile ja loomulikult riik on andnud tagatisi pankades äh, klientidele, nii et kliendid ei pidanud kannatama pankade äh, kesise olukorra pärast üks pank on ka minu kodu omavalitsuses Põhja-Jüütimaal, Taanis. ja see, see pank on, selle panga halb seis on väga tõsiselt mõjutanud kodanikke selles, selles piirkonnas, tegemist on kodanikega, kes on oma pensioni ja, ja muude säästude muud säästud investeerinud äh, aktsiatesse ja nemad on kaotanud tõesti tõsiseid summasid. ja uurides Taani olukorda äh, ja konsulteerides erinevate organisatsioonidega olen ma teada saanud, et äh, tegemist on pankadega, kes on kõige suuremaid riske võtnud oma investeerimispoliitikas. seda sellepärast, et nad on rakendanud poliitikat, mille puhul pankade juhatused on aktsiaoptsioonide puhul lähtuvalt sellest, kui kiiresti äh, nende ettevõtte kurss tõuseb. ja kui on selline poliitika, siis äh, see toob kaasa ebavajalike riskide võtmise juhtidena nendes, äh, nendes ettevõtetes. ja just nimelt mõningad nendest küsimustest on küsimused, mida me peaksime tulevikus püüdma ära hoida ja meie tahame sellele kaasa aidata. on oluline ka tagada õige tasakaal selles arvamuses. tasakaal, mis tagab suuremat läbipaistvust ja avatust selles sektoris toimuva vastu. me peame ka tagama samas seda, et see sektor jääb dünaamiliseks, sellel sektoril on võimalusi reageerida muutustele, sellepärast et tegemist on majandusvaldkonnaga, mis loob majanduskasvu, mis loob töökohti, nii et dünaamikast ei tohi me selles sektoris kuidagi loobuda ja kui ma nüüd muudatusettepanekud lühidalt läbi võtaksin, siis ma tahaksin öelda, et Toomas Mann on esitanud äh, nelikümmend, äh, nelikümmend viis ja kolm, kuuskümmend kolm muudatusettepanekut, nendega ma olen nõus, võib-olla pisut võiks muudatusettepanekute sisu muut-, muuta äh, viiekümne kolmanda puhul, siis mitte kuuekümne kolmanda, vaid viiekümne kolmanda puhul, Hüerik ja Sema on esitanud nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm muudatusettepanekut, nende puhul tahaksin ma leppida kokku kompromissis. aga ma tahaksin, et palga loomine või tasustamispoliitika jääks väljapoole. siin on kirja, siin on toodud siis kolmesajakordne keskmise töötaja palk äh, ja, ja kahekümnekordne palk välja toodud, ma olen sellega põhimõtteliselt nõun, aga, aga ma arvan, et siin võiks igasuguseid progressiivset äh, tulumaksu, ettevõttemaksu ja muid asju äh, rakendada ja siin on liiga lii, piisavalt palju erinevaid vahendeid, mistõttu ma arvan, et me ei peaks siin üksikasjadesse minema. aga see on siis valdkond, kus ma tahaksin äh, kompromissile minna. Rikk ja Zimmer mainivad ka mudelit, mida nad nimetavad äh, neljakümne neljandas äh, muudatusettepanekus äh, ja tegemist on siis EFQM, Euroopa Kvaliteedijuhtimise Fondiga. ma ei tea, kas see on mõistlik, äh, sellepärast et me mainime mingisugust konkreetset fondi, võib-olla tulevikus tulevad mõned muud meetmed, uud instrumendid, mis on paremad. ma tahaksin kuulata ära siin muudatusettepanekute esitajate argumendid, miks just nimelt see fond on esile toodud siin neljakümne kuuendas nimetab Fadeli tulemust äh, hindamise puhul, äh, mis äh, ulatuvad vähemalt üle viie aasta. ja mina olen kirjutanud kolm kuni viis aastat oma arvamusse ja mina arvan, et me peaksime siiski selle kolme kuni viieaastase perioodi juurde kinni jääma. siis on terve rida muudatusettepanekuid, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend, viiskümmend üks Need on äh, muudatusettepanekud, mille puhul ma arvan, et me jõuame kompromissini, sellepärast et me oleme põhimõtteliselt sisuliselt ühel meelel. aga samas äh, ma ei tahaks eriti äh, näha seda, et me hakkaksime siin tooma välja sanktsioone me peame aga jääma nii täpseks oma hinnanguteks, et me sanktsioone ei maini, sellepärast et loomulikult peame me arvestama sellega, et meie põhimõtetest peetakse kinni. Federica Zemme on toonud ka välja palga muudatusettepanekus viiskümmend neli ja see mulle ka eriti ei meeldi. viiskümmend kuus seest mulle, sellega ma olen rahul, kui see viiskümmend kaheksa, viiskümmend, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa on minu muudatusettepanekuga kuus üsna hästi kooskõlas, siis on viiskümmend üheksa, mille on esitanud proua Tõni kus on räägitud äh, tasustamis, äh, muutuvast, aga tasust-, muutuvtasust, mis peaks äh, moodustama kaheksakümmend protsenti või viiskümmend protsenti, ma arvan, et me ei peaks siin konkreetseid protsente mainima, aga loomulikult olema valmis arutlema nende asjade üle. siis muudatusettepanek kuuskümmend, Hüverik ja Simmer ma arvan, et me põhimõtteliselt mõtleme sama asja, aga me kasutame pisut erinevat sõnastust, nii et äh, siin osas me võib-olla võiksime ka rääkida asjadest. ja muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kus me räägime jällegi viiest aastast, mina aga jääksin hea meelega oma äh, vähemalt kolmeaastase muudatusettepaneku juurde kindlaks ja oma kuuekümne kolmanda muudatusettepaneku puhul ma arvan jällegi, et me oleme põhimõtteliselt ühel meelel. nii et äh, minu väga kiire ülevaatega ma tahaksin öelda, et ma arvan, et me peame, me, meil on võimalik jõuda kompromissile selle arvamuse osas ja ma loodan, et teil on võimalus kohtuda minuga kas siis järgmisel nädalal või, või nädalal pärast järgmist nädalat, et rääkida asjad läbi, äh, enne kui me asume hääletama meie komisjonis, aitäh! suur tänu, härra raportöör, enne kui annan sõna proua Messnerile, kes seda soovis, tuletaksin komisjoni liikmetele meelde, et äh, eile meile esitatud raport äh, Dublini struktuuri kohta, mis on, kus siis teist korda räägitakse Eh, järelevalvest Euroopa tasandil ja, ja iga kord on lähenemine eh, sektoripõhine. meie jaoks võiks see olla eh, väga oluline faktide allikas arutelu jätkamiseks, isegi pärast muudatusettepanekute esitamise tähtaja esitamise möödumist on mõttekas vaadata läbi selle raporti allikad, mis annavad palju meie töö jaoks. proua Messner kõigepealt. jah, suur tänu, proua esimees. mina tahaksin ka liberaalide ja Jürgen Kreutzmanni variraportööri nimel teid tänada. Jürgen Kreutzmann ei saa täna siia tulla, sellepärast et tal on tähtsad ülesanded täita valimisringkonnas meie fraktsioon on raportööriga nõus, tema ettepanekutega nõus suuremas osas. meil on siiski mõned ettepanekud, äh, aga me loobusime muudatusettepanekute tegemisest. me oleme vägagi nõus Toomas Manni muudatusettepanekutega. härra Kreutzmannile ja meie fraktsioonile ei meeldi muudatusettepanekud, mida on teinud rohelised ja vasakpoolsed, sellepärast et äh, nende ettepanekud äh, tasustamispoliitikate osas on liiga restriktiivsed ja me ei saa sellega nõus olla. nüüd tegin nii lühidalt sellepärast, et härra Kreutzmannil endal ei ole võimalik täna siia, siin olla. otse loomulikult äh, on ta valmis aga edaspidigi läbirääkimisi rääkima, nii et võtke temaga ühendust. Merci, monsieur Toomas Mann. härra Toomas Mann, jah, suur tänu, proua esimees. ma tahtsin, Olle, sulle veel kord öelda, et sinu raportid on alati väga head ja ma olen sinu raportiga vägagi rahul. sa oled viimased aastad väga keskendunud nende küsimustega, tegelenud ja sa oled väga hästi siin meie mõtted välja toonud ja meie koostöö oli edukas, nii et me võiksime seda jätkata minu arvates on väga tähtis, et me saame öelda, et pangandusettevõtted peaksid tõesti kinni pidama sellest, mida nad on välja öelnud. meil on CSR ja me soovime ja siiski oma eesmärke täita. me ei ole mingi heategevusorganisatsioon, aga me oleme osa ühiskonnast ja see tähendab seda, et meil tuleb kanda vastutust. ja Ulle väga selgelt on sellele ka viidanud, et pangandussektoril on probleeme mitte ainult Taanis, vaid ka mujal, pankrotti on läinud mitmed pangad ja ei ole olnud piisavalt tagatisi ning nüüd tuleks meil mõelda, millised võimalused on meil tulevikus selliseid protsesse ära hoida. millised on meie võimalused kaitsmaks säästjaid? milline on pangatöötajate kaasvastutus, kui nad näiteks erinevaid tooteid klientidele pakuvad, mida nad oma klientidele äh, pähe määrivad, kas nad määrivad pähe tooteid ainult sellepärast, et neile makstakse selle eest lisatasu? me teame, et meil on väga palju aktsiakorve olnud, kus klientidele on äh, pakutud vägagi ohtlikke aktsiaid ja samal ajal pole klientidele sellest Äh, midagi öeldud nii et äh, pangatöötajatele tuleb selgeks teha, et ka neil on vastutus, et pankadel endil on ka oma vastutus. me võime öelda, et jah, meil on võimalus teenuseid pakkuda ja me jätame selle pankade enda otsustada, millised need teenused on, aga nad peaksid seda ülesannet siiski pädevalt täitma. ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ka finantsstabiilsust saavutada. me peame peale selle hoolitsema veel ka öö, äh, selle eest, et CSR-i põhitingimustest peetakse kinni. ma olen nõus ka Gabriele Zimmeriga muudatusettepanekus nelikümmend kuus, jah, lähenemine on õige, võib-olla me ei peaks siin numbreid väga selgelt paika panema. aga ettepanek on väga reaalne ja Ulle on väga selgelt öelnud, et ta on valmis siin kompromissi välja töötama. ja viimane ettepanek äh, meil on äh, siin ka kriisikomisjon, mis tegeleb selle küsimusega, ka kriisikomisjonis oleme me seda küsimust väga palju arutanud, me oleme mõelnud selle peale, kui suur on pankade vastutus, millised on nende ülesanded, kuidas on meil võimalik pankade tegevust kontrollida. seda just poliitilises mõttes nii et ma arvan, et need kaks komisjoni, meie komisjon ja kriisikomisjon peaksid koostööd tegema ja kriisikomisjon ei peaks tegelema mitte ainult pangandussektori ja majandussektori kriisiga. meil on siin tegemist ka sotsiaalsektori kriisiga, see kõik kuulub ühte kokku ja me peaksime selle, nende kolme eh, erineva aspektiga üheskoos tegelema. tahtsin seda siin veel kord öelda ja tahan tänada kõiki ja arvan, et meil on võimalik leida väga hea kompromiss. Euh, tänan, lugupeetud aseesimees ja veel härra Helmer uh,. Well, much, uh, suur tänu, proua esinejana. meie Euroopa konservatiivid reformistide hulgas leiame, et see on üks äh, suurepärane näide Euroopa Liidu doktriinist ehk siis kasuliku kriisidoktriinist. iga kriis, mis tekib, on uh, ettekäändeks jällegi Brüsselisse jõudu koguda ja liikmesriikidelt ja liikmesriikide ametivõimudelt pisut võimu ära võtta, olgu siis tegemist looduskatastroofi, terrorismi, finantskriisiga. iga kord on see põhjenduseks Brüsseli käe haardeulatust suurendada ja liikmesriikide võimu ära võtta. see ei pruugi olla vale, see võib olla kasulik ja väga paljud äh, ettepanekud siin, mõningad muudatusettepanekud sealhulgas äh, on aga väga raskesti rakendatavad, ma tooksin mõningad näited. viitaksin muudatusettepanekule neli, kus me kutsume sõltumatu äh, tasustamiskomit-, komisjonidele ja minu arvates oleks väga raske teostada järelevalvet kahekümne seitsmes liikmesriikides selliste komisjonide üle. muudatusettepanekus üheksa kutsume me üles Äh, erariskifondide äh, ärahoidmisele või kärpimisele, see on äh, ka minu jaoks väga raskesti järele ellu viidav ja üleüldiselt sekkuda erafinantsküsimustesse meie kodanike puhul oleks piirist üleminek ja iseäranis me ei tahaks mitte jõudu koguda Brüsselisse Äh, ja me peaksime iseäranis ära hoidma seda, et me viime üle pädevused ilma vastutust üle, üle viimata. selline lähenemine on täielikult vale ja seetõttu ei ole me suut-, me ei, me ei saa seda ka toetada. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? komisjon? proua Valter ei ole täna siin. annan siis sõna raportöörile tagasi. Dank for eh... No, suur tänu nende kommentaaride eest, mis äh, mulle head meelt valmistavad, paistab, et me jõuame kompromissini nendes valdkondades. mul on ka hea meel, et Helme ei saa seda toetada, arvamust toetada, sest et kui tema asuks seda arvamust toetama, siis äh, oleks mul tunne, et ma olen midagi valesti teinud aga ma ei tea, kas sa, sa lubad mul öelda siiski, et tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liiduga, kes praegusel hetkel sekkub ja üritab mingisuguse sek-, mingisugust sektorit reguleerida, tegelikult kogu maailm üritab seda teha ja kogu maailm püüab tagada, et me oleksime tulevikus kaitstud finantskriisiga tekkinud äh, olukorra sarnaste juhtumite eest ka tulevikus. Ameerika Ühendriigid teevad seda ja, ja Suur-, Suurbritanniaski praegusel hetkel viiakse sisse meetmeid, mille sarnaseid meie siin praegu ette paneme, nii et põhimõtteliselt ma usun, et Euroopa finantssektor lähtub meie põhimõtetest, eeskirjadest, mida me Euroopa Liidus ühiselt paika paneme. ja ma arvan, et me peaksime siis jätkama heas vaimus koostööd. aitäh! Merci beaucoup, donc vous avez euh, suur tänu! Teil on aega siis kuueteistkümnenda märtsini, sest, sest hääletus toimub kuueteistkümnenda, kaheksateistkümnenda märtsi vahel. hääletame siis oma arvamuse üle, kuni siis majanduskomisjon vastutab, komisjon võtab vastu oma otsuse kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal aprillil ja see päevakorrapunkt on nüüd siis ammendatud ja paraku pean ma teid nüüd kutsuma üles äh, jooma tasikest kohvi või, või heli, või tegema vajalikke telefonikõnesid, sest et äh, meil on nüüd väike paus. alustame hääletust kell kümme kolmkümmend. paus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 starte med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 lugupeetud kolleegid, kutsuksin teid üles istuma oma kohtadele pärast seda pausi, mis on seotud meie suutlik, suutmatusega korraldada meie tööd sellisel viisil, et me suudaksime seda selliselt jätkuvalt teha nagu te ka teate, tuleb peatselt volinik selleks, et rääkida strateegiast aastani kaks tuhat kakskümmend ja kuna ilmselt meile kõigile ei meeldi hääletuse järjekorda muuta, siis nii see läks ja me ei tule, me, meil tulevad hääletusele kaks kirja, mis on seotud äh, koha, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondiga. härra volinikule ütleksin ma, et äh, võib-olla tundub, et meie read on veel natukene hõredad, aga see on seotud sellega, et Rahvapartei korraldas just sellel nädalal Budapestis seminari, nii et nad kõik, neil kõigil on vabandus siin mitteviibimiseks. nii et tundub võib-olla, et meil on siin natukene hõredalt. meie viies päevakorrapunkt seega kõigepealt äh, esimene kiri, mis on saadetud härra Lamassuurile, eelarvekomisjoni esimehele. tegemist on äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisega Leedu mööblitööstuses ja Leedu rõivatööstuses. kas ma võin selle kirja panna hääletusele? kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid vastu võetud ühehäälselt. ja tegelikult me panime siin kaks hääletust kokku üheks hääle, üheks hääletuseks. ja seega on hääletus lõppenud. suur, ja suur tänu volinikule tema kannatlikkuse eest. ja mul on väga hea meel nüüd siis ametlikult teid siin tervitada volinikuna, härra volinik meil on halb harjumus siin komisjonis. me tahaksime teiega kohtuda sageli, selleks et äh, meie analüüsid äh, võiksid olla võrreldavad. täna tahate tutvustada meile äh, eile komisjoni poolt esitatud dokumenti, mis puudutab strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ja seega kohe järgmisel päeval on meie jaoks väga huvitav kuulda teie arvamusi ja mis on komisjoni meelest peamised äh, suundumused ja siis küsimused ja vastused ja sellise asjaga te olete juba peaaegu vist harjunud. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma tänan teid selle võimaluse eest täna siin teiega kohtuda, mis on esimene äh, kohtumine pärast komisjoni ames, ametisse astumist, minu jaoks esimene võimalus, pärast seda, kui kohtusime eelmine kord teistsuguses formaadis äh,, arutamaks väga kriitilise tähtsusega dokumenti äh,, hea meelega arutaksin selle üle, aga nagu proua esinaine ütles, tahaksin kasutada ka kõiki äh, võimalusi üldse selleks, et äh, arutada küsimusi teie komisjoniga, kui vajalik, nii komisjonis kui ka täiskogul, selleks et meie dialoog võiks jätkuda. teema on väga tähtis, eriti kriisi ajal. nagu te teate, komisjon esitas eile oma ettepaneku, mis puudutab Euroopa strateegiat intelligentseks, roheliseks ja kõikehõlmavaks majanduskasvuks ning ma arvan, et koostöö parlamendi ja komisjoni vahel on väga tähtis selle strateegia edukaks ellurakendamiseks. see tuli välja kümme aastat pärast Lissaboni strateegiat ja me kõik ilmselt oleme nõus, et strateegia, mis vahetab välja Lissaboni strateegia, peaks olema lihtsam, tõhusam ja fokusseeritum. minu meelest dokument ka täidab need eesmärgid ning tal on kaks olulist eesmärki. üks on lühiajaline, meil tuleb tegeleda, kus meil tuleb tegeleda praeguse majanduskriisiga ja tuua inimesed tagasi töökohtadele. see on stardiks väga oluline. keskpikas perspektiivis tuleb säilitada Euroopa majanduse sotsiaalmudel selleks, et seista vastu üleilmastumise väljakutsetele te, tehnoloogilistele, demograafilistele ja kliimamuutustele Lissaboni agenda juba oli mingil moel vastuseks üleilmastumisele Euroopas. nüüd uus strateegia peab samuti olema ähm, vastuseks üleilmastumise kriisile. tööhõive ja võitlus tööpuuduse ja vaesusega peab olema keskne küsimus vastavalt äh, kõigi huvidele Euroopas statistika on väga tõsine, tööhõive Euroopas on umbes kümme protsenti tööjõust ja, ja see on kasvamas. meie peamine ülesanne on vähendada tööpuudust ja seejärel on meil kesk- ja pes-, pikas perspektiivis ülesanne luua rohkem töökohti ning taga, ning to-, tõhustada sotsiaalset kaasatust. komisjon on esitanud kolm prioriteeti mina võiksin neid nimetada ka selle strateegia tugisammasteks. esiteks äh, intelligentne majanduskasv, kus majandus tugineb teadmistele, innovatsioonile, kaks, jätkusuutlik kasv, kus kasutatakse tõhusamalt ressursse, kus majandus on rohelisem ja konkurentsivõimelisem ja kolmandaks ka, kõike kaasav majanduskasv, kus meil on kõrge tööhõive millega tagatakse sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. kõike kaasav majanduskasv tugineb Euroopa tööhõivestrateegiale ning avatud koordineerimise meetodile, mille eesmärgiks on sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalkaitse. tööhõive ja sotsiaalpoliitika integreeritus on siin palju selgemalt nähtav kui Lissaboni strateegias ja kui me tahame saavutada oma eesmärke, siis teiste valdkondade poliitikatest tuleb tööhõive ja sotsiaalpoliitika eesmärke samuti silmas pidada. tööpuudus on ja jätkusuutlik areng on esindatud kõik, ka kahes esimeses sambas, mitte ainult kolmandas, kaasa arvatud äh, hariduse kvaliteet, elukestev õpe samuti on väga tähtsad äh, tööhõive jaoks. hariduse ja tööturus sidemete parandamine lihtsustab noorte inimeste tööturule astumist. selleks, et üles ehitada ressursitõhusat ja konkurentsivõimelist majandust, on võimalik eh, luua näiteks rohelisi töökohti. seda me oleme hakanud juba arutama kliimamuutuste volinikuga. proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, strateegia keskne sammas saab olema eesmärgid. me peame nendes kolmes, nendes kolmes sambas on meil kol-, viis eesmärki. me peame keskenduma vähestele arusaadavatele peamistele eesmärkidele, mis katavad strateegia peamised osad ja need peavad olema ka nähtavamad, need nagu arutatud ülemkogus. komisjon nii, see näitab, kui tähtsaks komisjon peab tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat ja meie jaoks on kõige olulisem äh, tööhõive eesmärke, nii et kahekümne, kolmekümne, kuuekümne neljandate, nelja-aastaste osalus tööturul kasvaks kuuekümne üheksalt protsendilt vähemalt seitsmekümne viiele protsendile. tähtis on vähendada ka nende eurooplaste arvu, kes elavad allapoole liikmesriikide vaesuspiiri viie, kahekümne viie protsendi võrra, see tähendab, et kakskümmend miljonit inimest tuleb tuua vaesusest välja. ja, ja hariduse äh, eesmärk koolist lahkujate arv viia kümnele protsendile praeguselt viieteistkümnest ning tõsta kolmekümne kuni kolmekümne nelja aastaste arv äh, neljakümne protsendile, kes on äh, lõpetanud kutsehariduse andma eriala. mitmekesisus on väärtus Euroopa jaoks, mitmekesisus tuleb aga näha ka kui väljakutset mõningatel on raskem neid ülesandeid täita kui teistel ja seepärast tuleb äh, seada sihid igal liikmesriigil nii et arvestada oleks võimalik iga liikmesriigi lähtepunkti. komisjon tahab toetada liikmesriike nende eesmärkide seadmisel, nii et nad oleksid ühtlasi realistlikud ja ambitsioonikad. komisjon soovib olla üh-, samuti realistlik ja ambitsioonikas. meie lähenemine on temaatiline. meil on seitse paindlikkuse algatust selleks, kolm nendest on otseselt seotud tööhõive ja sotsiaalpoliitikaga. ja need on järgmised. uute oskuste ja töökohtade agenda, liikumise kasutamine, Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm, uute töökohtade ja töökohtade agenda on tähtsaks kaitstud paindlikkuse strateegia see on väga tähtis selleks, et kaasajastada tööturgu, tugineda konsensusele, mis on tekkinud viimastel aastatel. tuleb kombineerida paindlikkust ja töö, kaitstud töökohti. kaitstud turvalisus peab muutma lihtsamaks uute oskuste omandamist, kaasa arvatud äh, töö kvaliteet, liikuvus, äh, hõlvatavus ja ka tootlikkuse kasv. komisjon edendab oma, oma tööoskuste projekti, see keskendub vajadustele ning äh, viib kokku töökohad ja oskused. ka, ka on tähtis aidata noortel tulla tööturule. tähtis on sobitada töö- ja pereelu paremini ning pikendada tööelu kestust. see on selline väga laiahoolduslik programm. Comingoni teine teatis öö, äh, on siin oodatud panuseks ja siis liikumine, see tähendab seda, et me tahaksime hariduse tulemuslikkust parandada ja tööhõive või tööturul esinemist parandada noorte inimeste hulgas ja selle noorte mobiilsuse valdkonnas on meil integreeritud raamistik plaanis, mida me tutvustame teile varsti ja see peaks hõlbustama noorte inimeste juurdepääsu tööturule, me peaksime parandama sidemeid tööturu ja haridusasutuste vahel. noored inimesed seisavad silmitsi üleminekutega tööturul ja seetõttu on meil vaja samme selleks, et äh, luua võimalused praktikaks äh, ja töökogemuse saamiseks, äh, samas peab meil olema mentorite ja juhendamise süsteem ja nõustamise süsteem. võib-olla te mäletate, et kui ma kohtusin teiega kuulamisel Euroopa Parlamendis jaanuaris, siis tervitasin ma seda mõtet, et meil on uus äh, Erasmuse tööprojekt, millega me püüame pakkuda töövõimalusi, tööpraktikat noortele inimestele kogu Euroopas ja ma võin teile täna rõõmuga teatada, et esimene Erasmuse tööprojekt õige pea ka käivitub, see süsteem loob töökohtade kogemuse saamise võimaluse noortele inimestele, me kutsume üles väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid palkama noori inimesi teistest liikmesriikidest. ja, ja siis kolmas äh, paindlikkuse meede on Euroopa vaesusevastane platvorm, mis parandab sotsiaaldimensiooni Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, strateegiasse. koos vaesuse vähendamisega peaks see meede rakendama äh, avatud koordineerimise meetodit, sotsiaalset kaasamist, sotsiaalset kaitset, iseäranis. tähtis roll on edusammude järelevalvel ja monitooringul. proua esinaine, Euroopa Parlamendi roll Euroopa kakskümmend kakskümmend juhtimises, haldamises on väga tähtis, komisjon kutsub parlamenti üles integreeritud suunistele äh, oma arvamust andma juunikuiseks äh, ülemkoguks ka liikmesriikide parlamendid on teretulnud äh, tundma suuremat huvi selle Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia suhtes ja ka omanikutunnet selle suhtes. meil, äh, meil on vaja ka regioonide ja kohalike omavalitsuste suuremat äh, osalust ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta prioriteetide kajastatust peaks, peaks, kajastatust peaks olema näha ka kohalikul tasandil, sotsiaalpartnerid, tööturu osapooled ja kodanikuühiskond peavad olema suuremal määral kui varem kaasatud poliitika kujundamisse ja elluviimisse. me peame kasutama tõhusamalt Euroopa Liidu sotsiaal, Euroopa Sotsiaalfondi, sotsiaalfond peaks olema seotud Euroopa kakskümmend kakskümmend prioriteetidega ma olen valmis äh, teie komisjoni liikmetega koostööd tegema, arutlema poliitikavaldkondade üle, mis kuuluvad minu pädevusvaldkonda. ja võtmevaldkondadeks lähitulevikus, äh, mis on seotud äh, Euroopa kakskümmend kahekümnega, on oskused ja tulevikuoskuste vajadused kaitstud paindlikkus, flexicurity teise sõnaga ja ma selleteemalisel seminaril osalesin eile, mille korraldas härra Särkas. tegemist oli väga viljaka, inspireeriva, kasuliku äh, seminariga sel teemal, siis äh, järgmiseks äh, kaasav, aktiivne kaasamine, rohelised töökohad, tööhõive, rohelise majanduse tööhõive suurendamine ma tean, et äh, teie komisjon töötab äh, praegu erinevate raportite kallal nende teema, nendes teemavaldkondades ja ma ootan nende tulemusi huviga. nüüd võib küsida, et Euroopa kakskümmend kakskümmend, mis saab edasi? mis saab nüüd, kui äh, strateegiadokument on komisjoni poolt valmis? nagu te teate, kahekümne teisel, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal märtsil ülemkogul arutame me komisjoni ettepaneku üle ja komisjon ülemkogu järelkogu järeldustest lähtuvalt esitab äh, integreeritud suunised, mis on põhjalikumad ja seal on siis lepingult lähtuvalt ka äh, täpsemad meetmed ja sätted ja arvesse võetakse ka parlamendi arvamust ning äh, juunikuine ülemkogu kinnitab äh, sellest tööprotsessist ja selle tööprotsessi tulemusena koostatud strateegia. lugupeetud esinaine, kallid liikmed, ma usun, et see uus strateegia, selle struktuur on äh, eluliselt oluline meie Euroopa kodanike jõukuse ja heaolu äh, jaoks tulevikus. kui me tahame olla maailma liider sotsiaalses äh, turumajanduses, kui me tahame olla sotsiaalne turumajandus, kes kõige edukamalt suudab tagada oma kodanike heaolu jätkusuutliku, jätkusuutlikkuse, peame me kõik tegema koostööd. meie peame kaitsma kodanikke ja teie roll kui tööturukomisjoni roll on väga oluline selles valdkonnas. ma ootan rõõmuga võimalust teha teiega koostööd selleks, et see, selle strateegia edu tagada. suur tänu! Merci beaucoup de cette euh, présentation. suur tänu selle esitluse eest. ja mul ongi nüüd eesistuja dilemma siin, ehk siis, et mul on seitseteist kolleegi, kes tahavad sõna. ja peangi seda paindumatut reeglit kasutama, mille kohaselt igaüks saab sõna kaks minutit. ja siis saab sõna volinik, mitte päris kõige lõpus vaid eh, kui on esitatud kolm küsimust. kõigepealt Richard Falber, mul on siin terve nimekiri. It was my phone. vabandust, see oli minu telefon või olid need mõned linnukesed? ma tahtsin vaid öelda üht. austatud äh, volinik Lissaboni strateegia oli täielik läbikukkumine, meil ei õnnestunud äh, saavutada mitte äh, ühtegi äh, lubadustest Lissaboni strateegia valdkonnas, me rääkisime suu-, rohkematest töökohtadest, parematest töökohtadest, nüüd on meil vähem töökohti ja need töökohad on kvaliteedilt kehvemad kakskümmend kakskümmend visioon on parem kui Lissaboni strateegia, sellepärast et tegemist on lühema visiooniga ja eesmärke on vähem. aga muidu on tegemist täpselt samasuguse äh, kataloogiga äh, sõnamulinast nagu Lissaboni strateegia. viimase paari aasta jooksul on Euroopa Liidus töökohti loodud, aga sellised töökohad, äh, need, need töökohad on olnud ebakindlad ja ja kus on koordineerimine, liikmesriigid teevad täpselt nii, nagu nad tahavad, ei mingit kooskõlastatust. liikmesriikidel pole korralikke tööinspektsioone ja vajalikke ressursse tööinspektsioonides. põhimõtteliselt minu koduriigis on tegemist lausa orjapidamisega. ma ei hakka teistest liikmesriikidest rääkima, aga minu riigis on äh, olud sellised ja, ja väga raske on ka äh, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja ametiühingud, millised võiksid olla ka ametiühingud, äh, kui kõik töökohad on ebakindlad? koolitus. mis koolitusest siin äh, rääkida, kui suuremad osad töökohtadest on äh, igasugust oskust kvalifitseerimata töökohad, väga paljud inimesed minu koduriigis äh, varjavad oma keskharidust, sellepärast et keskharidus võib neil takistada tööd saamast äh, ja mis asi see kaitstud paindlikkus üldse äh, on? kaitstud paindlikkust pole olemas mujal kui Taanis. see süsteem ei toimi. tegemist on ühe suure valega ja keegi on nüüd loonud kahekümne, visiooni kaks tuhat kakskümmend, mis on puhas vale. Liis Vinn, suur tänu! ja suur tänu teile tulemast ka meie komisjoni. jah, ma olen nõus teataval määral sellega, et Lissaboni strateegia eesmärke ei saavutatud täiel määral ja ma usun, et äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga tuleb meile tagada eesmärkide saavutamine ja seda me üritame ka teha Te olete siin, te rääkisite siin vaesusevastasest võitlusest, mul on väga hea meel, et see on kaasatud äh, ja selles dokumendis on rohkem vaesusest juttu ja ka sotsiaalsest kaasamisest kui algses dokumendi projektis. ma kartsin iseenesest alguses, et me keskendume liigselt finantskriisile ja jätame kõrvale need inimesed, kes kes elavad vaesuses äh, ja, ja kes äh, tegelikult äh, rohkem kui teised kannatasid finantskriisi tagajärgede all. Te rääkisite ka sotsiaalsest kaasamisest ja sellest ka seoses vaesuse vastase võitlusega, aga diskrimineerimise vastast võitlust ei ole mainitud kakskümmend kakskümmend visioonis. kuhu teie arvates peaks sobituma ka vae-, diskrimineerimise vastane võitlus, ma näen, et siin kolleegid naeravad, sellepärast et ma selle diskrimineerimise vastase võitluse teema alati tõstatan aga ma jätkan seda tegemist ja ma tahaksin ja, ja ma tahaksin ka avaldada tunnustust, et parlamendi rolli on tunnustatud, mul on väga hea seda, seda näha, ma kartsin alguses, et parlament jäetakse sellest strateegiast nii nõukogu kui komisjoni poolt välja, aga nii see paistab, ei ole. ja siis jällegi valmistab mind, valmistab mulle rõõmu eesmärkide seadmine. kui me nüüd võtame aga aluseks Lissaboni ja, ja Lissaboni saatuse, siis kuidas me saame tagada selle, et me suudame oma saavutada oma eesmärgid, on väga tore, kui meil on head eesmärgid vaesuse vastases võitluses, sotsiaalse kaasamise valdkonnas ja teistes mõttvaldkondades, võtmevaldkondades, aga sõnad jäävad sõnadeks, kui me ei tea, kuidas eesmärke saavutada. ja avatud koordineerimise meetodi osas tahaksin ma öelda, et te kavatsete oma dokument, teie dokumendist lähtudes seda reformida, muuta seda avatud koordineerimismeetodit. mina tahaksin täpsemat kirjeldust sellest, kuidas te te seda kavatsete muuta? Euh, suur tänu, võtame veel kaks küsimust. Aleksandr Serkas ja Toomas Mann, härra Serkas. suur tänu. proua esinaine, suur tänu, härra volinik. tere tulemast ja suur tänu tulemast tänan teid sissejuhatuse eest ja on kahju, et see, mida teie ütlete, ei vasta sellele, millest räägib tekst, te räägite parematest töökohtadest, aga ma ei näe tekstis paremaid töökohti, ma ei näe seal ka sotsiaalpoliitikat, kaasavat poliitikat, kahjuks teie dokument meie sotsiaaldemokraatide jaoks äh, ei vasta meie ootustele. ja mis veelgi tõsisem, ei vasta see ka eurooplaste ootustele kas on minu analüüs ekslik või meil ei ole kriisi, aga see pole ju õige, meil on sotsiaalne, ökoloogiline, poliitiline kriis. Teie dokument järgib muidugi metoodikat, mille kohaselt majanduse olukorra parandamisel lahendame me automaatselt ühiskonna probleemid, kuid see pole sugugi kindel. majanduskasv ei ole alati võrreldav, kõik töökohad ei lahenda sotsiaalse kaasatuse probleemi, sotsiaalse õigluse puudumise probleemi. Teie dokumendis tegelikult mingisugust sotsiaalpoliitikat ei ole. Te kuulasite bürokraatide, ametnike arvamust ja see dokument on tööstusliku despootluse näide, vabaühendused, kodanikud, ametiühingud, neid ei ole kuulanud. on näha, et kodanikud ei usu enam Euroopasse. Nad on mõistnud, et et tegemist on äh, bürokraatidega, aga samas turud lasevad äh, finantssüsteemil hävitada töökohti, äh, miljoneid eurosid ja teie arvate nüüd, et majanduskasv on siin nüüd ravimiks? ei, kui me tahame tasakaalustatud strateegiat kus on sotsiaalsed ja majanduslikud küsimused tasakaalus ja samuti keskkonnaküsimused, siis seda me selles dokumendis ei näe suur tänu, ma tahan tänada volinikku, et ta oma ametiperioodi nii varasel ajal juba siia tuli kolleeg Serkasele tahtsin öelda, et Euroopa Komisjon on selle dokumendi vastu võtnud kahekümne neljandal novembril kahe tuhande üheksandal aastal ja sellesse protsessi olid toona kõik sotsiaalpartnerid kaasatud ja nad pidid oma arvamuse esitama viieteistkümnendaks jaanuariks sellel aastal. nii et me ei räägi siin mingist vaakumist. minul on kaks küsimust. esiteks, härra volinik, Lissaboni puhul olid meie kaotused nii suured, sellepärast et liikmesriigid ei olnud nõus meiega kaasa tulema ja nad ei saanud päris täpselt aru, milline on see Euroopa dimensioon ja meil ei olnud võimalik avaldada survet äh, valitsustele. kahe tuhande neljandal aastal KOK-i raportis on väga selgelt öeldud, et me peame täpselt välja tooma, millised liikmesriigid on süüdi ja neile näpuga näitama. kas te olete valmis selleks, kas te olete valmis nimesid nimetama? mina olen äh, lähimuspõhimõtte tuline pooldaja ja ma tean tahan ta päris täpselt teada, mida on liikmesriikides ära tehtud ja mida mitte, nii et kas me ei peaks selle nimel järgnevatel nädalatel ja kuudel võitlema. ja teiseks, teil on õigus, meil peaksid olema eesmärgid, mida on võimalik ka saavutada ja mida oleksid liikmesriigid nõus äh, täitma, kuid Sotsiaalfondi puhul tahaksin teie käest küsida, et äh, milline peaks olema selle fondi tulevik? kas sellel fondil on üldse tulevikku, kas meil on võimalik näiteks äh, Äh, kooli mittelõpetanute arvu vähendada. me teame, et meil on probleem ja me teame, et meil on vaja meetmeid ja me teame, et me peame tegema rohkem kui see, mida liikmesriikides tehakse. kas see on näiteks üks asi, mis võiks tagada Euroopa Sotsiaalfondi jätkusuutlikkuse? Teil on sõna, härra volinik. suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda härra Fabrile, Palvrile, et meie nägemus Lissaboni strateegiast erineb. see tõesti ei olnud edukas, mitte täielik edu, täielikult edukas, aga poleks ka õige öelda, et see oli ka täielik nurjumine. tulle, olles pärit teatud piirkonnast, teame me väga hästi, millised on pikaajalise planeerimise puudused. ja teame seda, kui raske see oli ja miks see pole toiminud erinevas majandussüsteemis. selge on see, et praeguses Euroopa Liidus on seda samuti raske teha, kuid seda on vaja teha, sest vaja on kõigepealt nägemust ja teiseks on üsna selge, et mõned probleemid, mõned strukturaalsed nõrkused Euroopa majanduses on või-, leiavad lahenduse ainult pikas perspektiivis, neid ei saa lahendada ühe, kahe või kolme aastaga. meil on vaja pikemaajalist muudatuste kava. ja me peame õppima Lissaboni strateegia eesmärkide mittetäitmisest, kuid ei saa öelda, et neid üldse ei täidetud. tehti edusamme tööhõive kasvatamisel, eriti naiste seas, ning samuti Äh, oli äh, viis liikumaks konkurentsivõime suunas. siis leidis aset kriis, selge on see, et kriis hävitas äh, suure hulga töökohtadest, mis loodi eelmise perioodi ajal. see on, kriitika on õigustatud ja ma jagan nägemust, et ei, et ei ole piisav luua ajutisi töökohti, millest saadakse ebapiisavat sissetulekut ja ebapiisavat kindlustunnet töötajate jaoks. siit me peame õppust võtma, kuid me ei tohi last koos pesuveega välja visata. ja, ja vesi, siin on juhtimine ja juhtimise nõrkused, omanikutunde puudumine ja seepärast äh, kakskümmend kakskümmend strateegia on palju parem, kuivõrd ta keskendub vähematele, kuid olulisematele eesmärkidele, rõhutab liikmesriikide omanditunnet ning juhtimisstruktuure selleks, et neid eesmärke saavutada. see dokument loomulikult ei sündinud kolme nädalaga äh, uue komisjoni töö ajal eel, ettevalmistav töö kestis juba kaua, kuid komisjonil oli võimalus seda dokumenti arutada ja see lõpule viia ja võin teile öelda, et üks peamistest äh, märkustest selles arutelus oli, et peavad olema usaldusväärsed ja teostatavad eesmärgid. ja see, mida, mille me kirja panime, me, me leidsime, et institutsioonid saavad neid toetada ja ka Euroopa Liidu institutsioonid, proua Linn juhtis tähelepanu vaesuse eesmärgile. ma usun kindlasti, et see on võtmeküsimus ja uus aspekt. tekst on suhteliselt lühike, seepärast ei ole võimalik arutada kõiki aspekte selles osas, kuidas võidelda vaesusega erinevates liikmesriikides, kuid agenda ülesanne ei ole mitte ainult tegeleda Euroopa keskmisega, vaid vaadata sellest kaugemale ja kui me näeme, et haavatavad grupid kannatavad rohkem, siis peab meil olema, peavad meil olema sihistatud programmid. see ei ole mitte ainult ja siin, sellega on seotud üldine diskrimineerimise vastase võitluse agenda. selle eest hoolitseb nüüd proua Reding, aga sellega on seotud ka Euroopa Sotsiaalfond. kavas on kasutada Euroopa Sotsiaalfondi tõhusamalt ja sihipärasemal moel selleks, et edasi liikuda tööhõive ja vaesuse vähendamise suunas Yes, there is indeed a, a, a need uh.... tõepoolest on vajadus tõhustada avatud koordineerimise meetodit, see on suhteliselt uus instrument. Euroopa Liit on äh, sellest ka üht-teist õppinud. see meetod tuleb muuta tugevamaks koostööplatvormiks nagu härra Mann ka rõhutas, on avatud koordineerimise meetod, äh, koostöö, mis tuleb suunata rakendamisele. suur tänu. järgmised kõnelejad on nous, Hongrie à nous, excusez-moi, Puis Madame Plom, euh, Monsieur Ungerano. Agra Ungerano. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Commissioner, for sharing your thoughts. suur tänu, proua esineja, suur tänu, volinik, et te siin meile oma mõtteid tutvustate. kuulates teie hiljutisi kommentaare töökohtade loomise kohta, tahaksin ma küsida uh, midagi päris uh, põhimõttelist. nimelt uh, tööjõu, äh, kuidas me suudaksime tagada seda, et tööjõu nõudlus ja pakkumine oleksid vastu, oleksid kooskõlas, kuidas saab peatada koole, haridusasutusi ja äh, tootmast äh, massiviisiliselt noori töötuid? suur tänu! Mulțumesc, doamnă președintă, îi mulțumesc și domnului comisar pentru prezentarea făcută. Suur tänu, proua esimees, suur tänu ka volinikule tema selgituste eest. ma tahaksin esitada ühe küsimuse, konkreetse küsimuse. selleks, et meil oleks võimalik tagada keskkonnasäästlik jät-, keskkonnasäästlik majandus ja jätkusuutlik areng, on meil vaja keskkonnasäästlikke töökohti. ja mina tahaksin teada, kas komisjon kavatseb luua uusi pädevusvaldkondi selleks, et me saaksime kliimamuutuste vastu võidelda. ja ma mõtlen jällegi siin keskkonnasäästlikku lähenemist. mõtlen näiteks äh, elukestvale õppele, seal on kaheksa võtmepädevust. kas te olete äkki mõelnud ka üheksanda võtmepädevuse lisamisele ja see puudutaks siis keskkonda? ja minu teine küsimus, see puudutab äh, ühte eesmärkidest, mida meile esitlesite. Te rääkisite tööturust ja naiste tööhõive suurenemisest. minu küsimus on järgmine, kas komisjonil on ka selge pilt sellest, millised muudatused tuleb seadusandluses teha selleks, et meeste ja naiste palgalõhet vähendada? ja kuidas komisjon kavatseb rohkem naisi tööturule kaasata? proua Karima Deli ja siis härra Pakk. Euh- härra proua esinaine, härra volinik, te rääkisite eesmärkidest, tunduvad väga ambitsioonikad. Te ütlesite, et tahate vaesusest välja tuua kakskümmend miljonit inimest. Lissaboni strateegia oli täielik läbikukkumine, sest äh, seal räägiti väljajuurimisest. aga kust see arv siiski? kuidas te kavatsete seda saavutada, kuidas te, mina tahaksime teada, kust on pärit selline hinnak, kakskümmend miljonit. meie teeksime, rohelistena ettepaneku vähendada vähemalt poole võrra vaeste arvu. nüüd noorsugu ja noorte tööpuudus. Te ütlesite, et Äh, koolitusi ja praktikaid, äh, nende arvu tuleb suurendada, see ei ole hea lahendus minu arvates, sest praktika ongi just see, mis viib ebakindlatele töökohtadele. praktikaid teevad noored väga palju, enne kui nad lõpuks leiavad korraliku töökoha. ja kui me vaatame, millist minimaalset palka nad saavad selle praktika ajal, kuigi nad teevad äh, täiskohaga tööd, siis see on probleem. siis rää-, ei rääkinud te noorte iseseisvusest. kas te lõpuks ometi äh, kavatsete tagada minimaalse sissetuleku kõikidele sõltumata vanusest ning Erasmus lõpetuseks. Erasmus ei ole kõikide jaoks ligipääsetav. ka näiteks kuueteistaastased noored, kes äh, tahavad äh, oma kutseõpp-, kutsealal, kutseõppealal ennast teostada, see ei ole nende jaoks võimalik ja Erasmus ei olegi suunatud noortele. see tähendab, et on suunatud ainult noortele, nii et kui mõni vanem inimene kaotab oma töökoha, miks tema ei võiks Erasmust kasutada? elukestev õpe peaks olema see, mille poole me püüdleme. suur tänu. ja viimane härra Ja, dank, äh, suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra volinik selle tähelepanu eest, mida te olete osutanud parlamendile. ma tahaksin keskenduda kolmele punktile. kõigepealt tahan rääkida keskkonnasäästlikest töökohtadest tuleviku jaoks, seda just keskkonna valdkonnas. ma tahaksin teada, kas te kavatsete pöörata sellele suuremat tähelepanu ja kas te kavatsete arvestada ka traditsioonidega, on täiesti selge, et klassikalistes tööstusvaldkondades töökohad kaovad ja kas te olete kuidagi mõelnud traditsioonide säilitamise peale? teiseks, üldine märkus. Te ütlesite, et meil on vaja paremaid töökohti selleks, et inimeste heaolu tagada. ma lugesin strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ja mulle jäi mulje, et komisjon eirab seda reeglit, mis näeb ette mitte tähtajatuid töökohti. kas nendest saab nüüd erand? mulle tundub, et te hakkate siin arvestama ähm, kokku ka praktikaaegu, töötuks olemise aegu ja muid selliseid üleminekulahendusi. mina arvan, et äh, reegliks peaksid siis jääma need töökohad, mis on tähtajatud kolmandaks märkus hariduse kohta. Te ütlesite, et äh, haridus ja teadmistepõhine ühiskond on teie jaoks väga tähtsad. aga Lissaboni lepinguga oli juba raskusi, äh, selle rakendamisega oli raskusi ja ka Lissaboni strateegia puhul ja mulle tundub, et praegusel hetkel riigid saavad liiga palju ise dikteerida hariduse valdkonnas. Uh, suur tänu väga paljud selle küsimuste vooru kuul-, küsimused puudutavad teemasid, kus ma pean tegema tihedat koostööd teiste volinikega. võtame esimese küsimuse. see küsimus võib-olla on ehk kõige äh, tähtsam, äh, sellepärast et see puudutab makromajanduslikku keskkonda. on tõsi, et mina oma seisukohast saan äh, toetada vaid nii-öelda tööturu pakkumise poolt, teha seda koolituste, konkurentsi edendavate meetmetega, tööhõive, mis on suunatud tööjõule, siis elukestev õpe ja, ja kõik muud sellised meetmed. kui ma tahaksin mõjutada ka tööturu nõudlust, siis peaksime tegema koostööd Olli Rehniga, me peame temaga läbi rääkima, kuidas Euroopa Liit kujundab makromajanduslikke programme liikmesriikide jaoks individuaalselt, iseäranis ajal, kus suuremal osal riikidest on suur riigieelarve puudujääk. järgmised aastad tõenäoliselt toovad kaasa rahandussüsteemide stabiliseerimise vajaduse loomulikult kõike seda tuleb meil teha koostöös. minu rolliks siin on tööhõive elemendi sissetoomine makromajanduse teemalisse dialoogi. esimesed sammud on juba astutud selleks, et luua hea töösuhe ja ma olen nõus, et see on kõik oluline. tegemist on teemaga, mida me käsitleme sageli, kui me räägime majanduskriisist väljumise strateegiast ja toetusmeetmetest, mida me kriisi ajal oleme rakendanud ja mida tuleb järk-järgult äh, hakata lõpetama. minu ettepanek oleks, et me lõpetame need äh, ajutised meetmed, äh, seejuures austades tööhõivega seotud vajadusi me peame tagama selle, et majandusrigisist väljumiseks äh, väljume me äh, alles siis äh, ja lõpetame kõik toetusmeetmed alles siis, kui tööjõud on täielikult taastunud ja koostöö on selles valdkonnas äärmiselt oluline. ja mis puudutab koole ja, ja koolitust koolis, siis ma pean tegema koostööd volinik Vassiljuga, roheliste valdkonnas peame me te-, pean ma tegema koostööd volinik Helgoga kellega ma olen juba koostööd alustanud. tegemist on töövaldkonnaga ja me peame looma asjatundjate töörühmad. praegusel hetkel on ettevalmistamisel uus teatis kliimakaitse kohta. ja me töötame keskkonnasõbralike töökohtade loomise ka kallal. me paneme, uurime, millised on sektorid, majandussektorid, kus kõige paremini saaks luua nõndanimetatud rohelisi töökohti. see on kindlasti üks osa minu päevakorrast. kas me võiksime olla ambitsioonikamad vaesuse vähendamisel? oli üks küsimusi kõigepealt äh, tahaksin ma siinkohal öelda, et äh, me peame looma ühise lähtealuse, äh, ühise arusaama liikmesriikide ja kõikide asjaolust, asjaosaliste vahel. nimelt, et on võimalik üldse paika panna mingisuguseid konkreetseid eesmärke, arvulisi eesmärke seoses vaesuse vähendamisega ja siis tuleb meil meie partnereid veenda selles, et me suudame äh, lähitulevikus tõesti edu saavutada, märkimisväärset edu saavutada selles vallas. meil on äh, suured lootused nende eesmärkide osas, aga meie, me alustame väga äh, rasketes tingimustes. võib öelda, et on praktiliselt äh, möödapääsmatu, et sel aastal tööpuudus muutub veel tõsisemaks inimesed äh, riikides, mis on kõige rohkem kannatanud, tunnevad sotsiaalkriisi mõjusid äh, üha rohkem lähitulevikus, aga ilma siduvate eesmärkideta ei ole võimalik liikmesriike mõjutada nii, et nad keskenduksid kriisi ohvritele, inimestele, kellel on raske kohe tööturule tagasi pääseda, kes seda ei tee lähitulevikus ja ka inimestele, kellel on väga madal sissetulek, sageli aga suured perekonnad, kes elavad kõik koos ja, ja samuti ka vanematele inimestele, kes elavad üksinda ilma piisavate, piisava elatiseta, ilma piisava toetusvõrguta. see on siis meie algus, meie töö alustingimused, lähtealus. lähtume sellest ning oma sotsiaalpäevakorras esitame ka üksikasjalikumad meetmed. see saab olema siis järgmine dokument pärast Euroopa kakskümmend kakskümmend rakendussuuniste vastuvõtmist. suur tänu ja nüüd kolmas küsimuste voor. esimene küsimus Silvana Raptilt, siis Juta Steinbrück. Silvana Rapti kõigepealt. Suur tänu, proua esimees, ma tahaksin kõigepealt tervitada härra volinikku ja talle öelda, et me näeme teda alati hea meelega siin parlamendil. härra Sarkase korraldatud konverentsil olite te ka ja mul oli väga hea meel, et te seal kohal olite. me kuulsime teie arvamust strateegiast kaks tuhat kakskümmend ja ma tahaksin nüüd täpselt teada saada, kas te olete endale selgeks teinud, mis toimub aastal kaks tuhat kümme me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend ja mulle tundub, et me ei ole päris täpselt aru saanud, mis praegusel hetkel Euroopas ja Euroopa Liidu liikmesriikides toimub. siis Erasmuse programm äh, noortele töövõtjatele ja see on kõik, on väga tore, aga praegusel hetkel ei võeta inimesi tööle. see tähendab seda, et tegemist on väga tähtsa küsimusega meil on noored inimesed, kes on värskelt tulnud koolist, neil on pea täis äh, teadmisi, aga nad ei leia töökohti või nad leiavad äh, sellise töökoha, kus neil ei ole võimalik omandatud teadmisi kasutada ja nad teenivad ka palju vähem raha, kui nende kutsekvalifikatsioon ette näeks. nii et äh, meil on siin terve rida kontseptsioone, aga need ei toimi. äkki me peaksime nüüd uue kontseptsiooni välja töötama ja see võiks olla näit-, selle kontseptsiooni nimeks võiks olla teadmise käepikendus. äkki me peaksime mõtlema selle uue kontseptsiooni loomise üle, sest minu arvates on meil seda vaja. inimesi vallandatakse, nii vanu kui noori. meil on väga suured palgalõhed Need inimesed, keda vallandatakse, neil on perekonnad äh, ja neil on vaja kuidagi peret toita. meil on vaja neid perekondi toetada, tegemist on suurte, suisa üüratute probleemidega, mis, millele tuleb äh, leida lahendust. ma kohe lõpetan. lõpetuseks nii palju. Kreekas ütleme me tihti, et et kus on palju sõnu, seal tavaliselt tulemusi ei ole. ja ma loodan, et see meie Kreeka vanasõna ei kehti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta. suur tänu! ja nüüd Juta Steinbrück ja proua Kunts. härra volinik, suur tänu teie ettekande eest. mul tuleb tunnistada, et et äh, minu arvates pöörate te liiga vähe tähelepanu selles strateegias äh, kvalifitseeritud töökohtadele ja tahaksin härra Manile öelda, et me ei peaks mitte ametiühinguid ainult ära kuulama, vaid me peaksime nende ettepanekud ka dokumentidesse sisse kirjutama. paljud eelkõnelejad äh, juba tõstatasid mitmeid küsimusi, sealhulgas ka vaesuse. mina tahaksin rääkida inimestest, kes on vaesed, kuigi nad käivad tööl. meil on äh, väga suurel määral madala palgasektor äh, kasvanud viimastel aastatel. Euroopas on miljoneid inimesi, kes teenivad vähem, kui neil on elamiseks vajalik ja ja me võime arvestada sellega, et järgnevatel aastatel nende inimeste hulk ja minu arvates selles dokumendis pole sellele probleemile piisavalt tähelepanu pööratud. meil on vaja tagada sotsiaalne rahu Euroopas. peale selle on puudu ka konkreetsetest strateegiatest. Te ütlesite, et te soovite hiljem rääkida konkreetsetest sammudest, kuid mina paluksin teil, et te just äh, et te pöörate, pööraksite tähelepanu just kõige rohkem haavatavatele elanikkonnagruppidele, et tegemist on noorte inimestega, äh, üksikvanematega, sisserännanutega ja nii edasi. Äh, proua Kinga Künts ja Gabriel Zimmer. Thank you very much uh.... suur tänu. suur tänu, härra volinik, selle uh, ettekande eest uh, võib-olla olete kuulnud, et me kõik leiame, et tegemist on väga tähtsa dokumendiga järgmise kümne aasta jaoks, nii et seetõttu me kõik uurime, kui, kuidas see on üles ehitatud ja millised on üksikasjad selles dokumendis. mina tahaksin siin välja tuua kaks soovitust ja mul on ka mõned küsimused. minu soovitused oleksid kaasata kaasava majanduskasvu peatüki, mis on meie komisjoni jaoks kõige olulisem ka aktiivset vananemist, me räägime siin üsna sagelist sellest, kuidas meie ühiskonnad vananevad, aga ma arvan, et meie vananev rahvastik on meie jaoks ka tegelikult üheks eeliseks, kui meil õnnestub neid kaasata. Nad võivad meile kasu tuua, kui meil õnnestub neid tööturul hoida. sellisel juhul saavad nad aidata kaasa ka meie majanduse olukorra paranemisele selline aktiivne vananev rahvastik võib positiivsele tulevikule kaasa aidata ja see võiks olla üks paindlikke algatusi. ja siis äh, veel äh, romi rahvastikust, äh, rahvast. eile oli kuulamine ja, ja räägiti sellest, kuidas meil peaks olema romi, romide strateegia, mis oleks Euroopa ülene äh, kümme, kakskümmend miljonit äh, romi võiksid aidata kaasa töö, äh, tööturu äh, olukorra parandamisele, tööhõive tõstmisele ja kui me ja samas ei võta mingisuguseid meetmeid, siis võib see tulevikus probleemiks kujuneda, samuti on dokumendist välja jäänud puudega inimesed, kas meil on piisavalt võimalus, et neid Äh, kaasata, äh, integreerida rohkem, samas noored inimesed olid mainitud, aga need olid siis äh, minu soovituse poole pealt mõned kommentaarid, aga minu küsimused oleksid rakenduse poolel. kui meil on dokument, siis on väga oluline, kuidas seda ka rakendatakse, kuidas teie kujutate ette, et see uus lähenemine, mis on rohkem ülevalt alla lähenemine, kuidas teie arvates äh, suudame me tagada seda, et äh, see lähenemine oleks tõhusam, kui Lissaboni strateegia oli ja teiseks äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevik? see on meie jaoks väga oluline, just nimelt pidades silmas kaks, kaks tuhat kakskümmend strateegia solidaarsuse elementi. kuidas, millisena näete teie uuel finantsperspektiivi perioodil pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ühtekuuluvuspoliitika arengut? Äh, seda seoses meie poliitika pakkele eraldavate ressurssidega, suur tänu. tänu, Gabriele Zimmer nüüd. jah, mul on väga kahju, härra volinik, aga minu arvates selles kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ei ole mitte märkigi visioonist, ei ole rääkinud mitte midagi vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. mulle oleks meeldinud, kui komisjon oleks eeskuju võtnud ÜRO-st ja sealsetest äh, aruteludest vaesusevastases võitluses, aga siin ei ole mitte kübetki sellest. mulle tundub, et äh, te kas-, kavatsete edasi kasutada seda relatiivset vaesuse definitsiooni mind üllatab siis aga, miks te vaesuse eesmärkides räägite ainult kahekümnest miljonist, kes elavad vaesuse riskis ja et te soovite meetmeid nende inimeste jaoks välja töötada. aga mis saab äh, kõige rohkem haavatavatest elanikkonnagruppidest, nagu näiteks äh, kodutud, ka sellel talvel jälle sajad inimesed külmusid surnuks, Poolas ainuüksi kakssada kakskümmend inimest Te kindlasti olete sellest kuulnud ja te ei saa nüüd arvata, et te selle kahekümne miljoniga saate selle probleemi lahendada. nii et mulle tundub, et te olete jällegi pannud paika eesmärgi, mida ei ole võimalik täita ja mille täitmist pole võimalik kontrollida ja see on sarnane varasemate strateegiatega, kus te lihtsalt teete suuri sõnu ja ütlete, et naiste tööhõive on kasvanud. see on sarnane sellega, kui te meile nüüd ütleksite, et kõik naised on õnnelikud, et nad on saanud töökoha ja mitte keegi ei vaata selle peale, millistel tingimustel nad on tööle võetud ja millistel tingimustel nad töötavad. nimelt äh, Saksamaal äh, nelikümmend kaks protsenti naistest töötab osalise tööajaga meeste puhul on see number aga alla kümne protsendi, nii et ärgem hakake mulle siin rääkima edusammudest. ma loodan, et te teete meile edaspidi konkreetseid ettepanekuid, töötate välja korraliku visiooni selle kohta, kuidas edasi minna ja kuidas te kavatsete võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu Euroopa Liidus. ja et te ei teeks siin ainult suuri sõnu, räägiksite ainult ümber nurga, nii et me viie aasta pärast ei saaks teile mitte midagi äh, ette heita, te lihtsalt ütlete, et te olete need kakskümmend miljonit ära kulutanud, ilma et me näeksime selgeid samme, aitäh. Uh, tõsi, uh, statistika pole mitte alati täiuslik, aga samas ei saa öelda, et edusamme ei ole võimalik mõõta. ma arvan, et üheks oluliseks muutuseks on see, et meie võimalus ju luua äh, ettekujutus äh, sotsiaalsetest tingimustest äh, on paranenud, see on võimalik. ja seda tuleb rakendada ka meie edusammude mõõtmisel. me saame rakendada üldiseid majanduslikke näitajaid, aga samuti ka sotsiaalseid näitajaid. ja seetõttu võin ma üsnagi kindlalt öelda, et Euroopa tasandil ja ka liikmesriikides üksikuna on võimalik näha, kui paljud inimesed elavad vaesuse piiril ja kuidas olukord muutub ühe aastakümneti. loomulikult oleks ideaalolukord selline, kus me kümne aastaga suudaksime vaesuse täielikult välja juurida. veel ideaalsem oleks olukord, kui me ühe aasta jooksul suudaksime vaesuse täielikult välja äh, juurida ja kõige parem oleks lugu siis, kui meil õnnestuks see eesmärk saavutada homme. aga äh, me peame vaatama, mida me saame saavutada realistlikult äh, lähtuvalt meie Euroopa institutsioonide raamistikust ja nendest vahenditest, mis meil on selle ülesande täitmises meie käsutuses. ma olen nõus, et me ei peaks rääkima mitte ainult kümneaastasest perspektiivist, kümneaastasest strateegiast, vaid peaksime keskenduma ka sellele, mida meil on võimalik ette võtta ühe aasta jooksul, sellesama aasta jooksul, kahe tuhande kümnenda aasta jooksul, sest et praegu oleme me jõudnud võib-olla tööhõivekriisi keskpunkti ja võib isegi olla, et selle kriisi kõige süngem periood on veel ees. aga meil ei ole mingisuguseid valmis lahendusi selle kriisi lahendamiseks, selline majanduskriis, selline finantskriis on enneolematu, seda pole varasemates äh, nii-öelda õpikutes meie kolleegid, asjatundjad kogevad seda samuti esimest korda ning isegi kõige paremad, kõige kogenumad eksperdid ei suuda äh, meid, meile pakkuda imelahendusi. kõike seda tuleb arvesse võtta, aga ma arvan, et realistlikult võib öelda, et kaks tuhat kakskümmend dokumendi tekst väga põhjalikult kirjeldas, et meil on vaja finantsturu reguleerimist, meil on vaja investeeringuid, me peame jätkama Euroopa majanduse taaskutuskavadega. hiljutised pingutused tulevad välja ja erinevates algatustes, me peame vaatama tööhõive, töökohtade loomise nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset. Äh, ja äh, samuti sotsiaalse äh, vastutuse kaasamine on väga tähtsal kohal, seda me ei peaks mitte edendama ainult Euroopas, vaid ka rahvusvahelisel tasandil peaks olema see meie lipulaevaks ja eelmise vooru küsimustele vastates unustasin ma äh, ära vanemad põlvkonnad, ehkki küsimus selle kohta ju esitati ja jällegi teie komisjoni liikmed juhtisid mu tähelepanu sellele küsimusele ja vajadusele aktiivse vananemise plaane rakendada ma ei hakkaks siin erinevaid äh, vahendeid äh, segama, äh, inimesed, mis, vahendid, mis on suunatud noorte tööpuudusele ja vanemate inimeste tööpuudusele, on täiesti eraldi vahendid, me peame neile lähenema era-, eri, eraldi. me peame vaatama täpselt, millised on tööhõive tingimused ja millised on töövõimalused vananeva rahvastiku osas ja nende küsimustega tuleb kindlasti tegeleda, pidades silmas meie viimaste aastate demograafilisi muutusi. me pöörame sellele iseäranis suurt tähelepanu lähitulevikus ala, algatuseks on meil plaanis pensionite roheline raamat, aga see on vaid algus. sellest lähtuvalt kavatseme me arutleda põhjalikumalt töötajate ja pensionäride olukorra üle, pidades silmas inimesi, kes on üle viiekümne viie äh, eluaasta vanad ja eesmärgiks kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates võtta oma meetmed aktiivseks vananemaks, loomul-, vananemiseks me loomulikult, me ei saa jällegi midagi suurt saavutada üleöö, aga me saame selle kallal tööd teha tõenäoliselt oleksime võinud äh, Ehm, viimaste aastate jooksul rohkem teha, sellepärast et demograafilistest muudatustest olime me juba teadlikud üheksakümnendatel aastatel, me teadsime, mis on tulekul, aga sellegipoolest suurem osa liikmesriike ei ole poliitiliselt ette valmistunud nendeks muudatusteks ja pole võtnud vajalikke meetmeid, pole võt-, langetanud vajalikke otsuseid. see on olnud ka liikmesriikide pädevuses äh, suures osas, aga me kavatseme ühes, üheskoos nende probleemide kallal tööd teha. ja siis äh, ühtekuuluvuspoliitika ühtekuuluvuspoliitika kohta esitati ka üks küsimus ja esitati küsimus täpsemalt, kuidas, milline peaks olema ühtekuuluvusvahendite seos strateeg-, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. ma arvan, et me ei peaks ühtekuuluvuspoliitikut nägema ainult instrumentide kogune, kogumina Euroopa Liidus, see saab olema, see peaks olema ka eesmärk iseeneses ja seda me kavatseme ka teha, me kindlasti kavatseme arutleda selle teema üle siis, kui me hakkame eelarve eelarvet üle vaatama ja käivitame uue eelarvemenetluse. ja romidega seotud küsimus. jah oma no, e-, eelmises vastuste voorus ma selgitasin, kuidas ma kavatse, millisena mina näen vaesuse eesmärgi saavutamise konkreetseid meetmeid ja ma arvan, et see kehtib ka siin puhul, me ei peaks mitte ainult keskenduma äh, vaesuse vähendamisele seoses majanduse taastumisega, mis ühel heal päeval ka, ka peaks kohale jõudma ja uusi töökohti looma. loomulikult on teatavad konkreetsed rahvastikurühmad ja on konkreetsed põhjused, miks need rahvastikurühmad on tõrjutud ja miks neil puudub juurdepääs tööturule, haridusvõimalustele oma koduriikides. ning seetõttu kavatseme me keskenduda oma poliitikates äh, nendele rahvastikurühmadele, romidele näiteks äh, sel kuul äh, proua Reding ja mina ise anname välja teatise, see saab olema siis kuu lõpus, selles teatises me üheskoos ja, ja aprillis osaleme me üheskoos ka romide tippkohtumisel ning me kavatseme lähitulevikus äh, tuua, luua, teha ülevaate komisjoni poliitikatest selles valdkonnas. suur tänu ja läheme nüüd neljanda küsimuste grupi juurde. kõigepealt Evelyn Renier, siis Elizabeth Schröter. härra volinik, mul on teile kolm küsimust, aga tahaksin kõigepealt teid õnnitleda, õnnitleda nende avalduste eest, mida te ütlesite äh, Austria meediale, mis puudutab äh, majandus- ja sotsiaalkriisi ja Austria pankade rolli Ida-Euroopas, ma olen harva nii selgeid sõnu lugenud. minu küsimused. mind huvitavad viieteist kuni kahekümne aastased ja nende roll. nimelt just see kahepoolne süsteem, koolitusest ja tööl käimisest. minu arvates see võib olla väga positiivne selleks, et me tõstaksime selliste inimeste võimalusi tööturul. praegusel hetkel nende jaoks meetmeid on väga vähe, kõik meetmed algavad kahekümnendast eluaastat teiseks ka te rääkisite väga palju vaesusevastasest võitlusest ja vaesusest üleüldse. tahaksin siiski veel järele pärida, kuidas komisjon kujutab endale ette vaesusevastast võitlust, kui kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on nii vähe räägitud avalikest teenustest ja nende kättesaadavusest. Need on väga tähtsad selleks, et ühiskonda stabiliseerida ja seepärast on avalikud teenused nii tähtsad ja ma arvan, et komisjon peaks panema selle omaks eh, prioriteediks. ja kolmas küsimus puudutab eh, sotsiaalsete eh, minimaalstandardite paikapanemist. praegusel hetkel on väga vähe olnud kuulda sellest, kuidas te näete ette sotsiaalsete minimaalstandardite tulevikku. mulle tundub, et tulevikus võime me üha vähem oodata selles valdkonnas ja ma tahaksin teada, millised on komisjoni konkreetsed algatused, kas te näete ette mingeid ümberstruktureerimisi? ma olen, mõtlen siin näiteks töötajate lähetamise direktiivi peale või tööaja direktiivile. siin on tegemist väga paljude probleemidega, mida juba eelkõnelejad ka tõstatasid. nii et äh, saate, saate aru, tegemist on tähtsa meetmega ja meil on vaja konkreetseid ettepanekuid. Merci, madame euh, Elizabeth Schröter. suur tänu ja proua Schlüter ja siis proua vastas. jah, mina tahaksin, härra volinik, tulla tagasi kahe küsimuse juurde, mis juba eelnevalt tõstatati, aga minu arvates te ei vastanud neile piisavalt. esiteks, keskkonnasäästlikud töökohad. tõesti, on üllatusväärne see, et kuigi avalik arutelu on nii suur ja kuigi komisjon on teinud nii palju eeltööd, ikka veel Euroopa Liidu keskseks lähenemiseks äh, ei ole mitte midagi, sest strateegias kaks tuhat kakskümmend pole seda mainitud. Te räägite siin intelligentsest majandusest ja te räägite tööhõivest. üks kolleeg juba tõstatas äh, tundlikud küsimused, näiteks, et äh, millise kvaliteediga on need uued töökohad, millised on need põhistandardid, mis seotakse nende töökohtadega. meil on ju mure selles osas, et äh, uued töökohad, mis luuakse, on kvalitatiivselt madalamal tasemel kui ka, kui vanad töökohad. ja teine küsimus, mis puudutab, mis saab vaheetapis? praegusel hetkel on läbi viidud väga palju uuringuid, aga meil ei ole vastust sellele küsimusele, eh, kuidas me võitleme töökohtade kaotuse vastu, kuidas me rahustame neid inimesi, kes kardavad töökohta kaotada, milline vastutus on ettevõtetel, eriti koolituse ja väljaõppe osas ja millised on sotsiaalsed tagatissüsteemid just sellises ülemineku äh, perioodis, kui me läheme üle keskkonnasäästlikele töökohtadele. millised on need ühendused siis, mida pakub kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia? siiamaani pole selle kohta mitte midagi öeldud. ja mulle praegune olukord ei meeldi, me ei saa siin rääkida kommunikatsioonist sellepärast, et kes, sellepärast, et komisjon ei ole selgelt välja öelnud, millised on komisjoni eesmärgid ja ettekujutused ja ma tahaksingi täpselt teada saada, mida teie täpselt endale ette kujutate. Merci, madame. suur tänu, Regina, vastus ja siis Olle Kristjanson. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt eh, tahaksin tervitada siin härra volinikku ja tahaksin tänada teda väga läbipaistva tutvustuse eest ja tema realismi eest. me elame kriisi ajal ja kriis ei ole äh, sotsiaalses mõttes oma, oma tippu veel saavutanud ja tööhõive suhtes. strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend, meie jaoks on, minu jaoks on see rohkem pikemaajaline strateegia, mitte lähema kümne aasta strateegia. meil peab olema sotsiaalne turumajandus, mida on ühtlasi õiglane ja võimaldab võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu. peamine vahetu eesmärk on reageerida kriisile ja suurendada nende inimeste arvu, kes tööle tagasi pöörduvad ja siin rõhutaksin ühte teemat, mida te puudutasite, nimelt noorte toomine tööturule. Te rääkisite raamistikust, mis võimaldab noori tööle tagasi tuua, te mainisite instrumenti, rääkisite Erasmusest esimeseks töökohaks. milline ajakava on teil siin plaanis, millised konkreetsed sammud tuleks selle esimese sammu Erasmuse osas astuda. ja teine eesmärk tundub olevat pisut vastuolus eelnevaga, nimelt et vanad inimesed peaksid samuti jääma tööturule. me teame, et see on vajalik, oleme seda juba ammu teadnud, meil on tõsiselt demograafilised probleemid, eluiga on pikenenud, mis on loomulikult positiivne areng, kuid mis toob endaga kaasa tohutu finantssurve liikmesriikide ressurssidele. seepärast tahaksin teada, kuidas kavatsete sobitada kokku vanemate inimeste vajadused ning tööturul ning aktiivse vananemise. milliseid ettepanekuid võiksite teha? pensioniea suhtes. nüüd VKE-de kohta meie komisjoni jaoks on VKE-d äh, esmatähtsad uute töökohtade loomiseks ja olemasolevate säilitamiseks. kas teil on mingisuguseid innovaatilisi meetmeid välja pakkuda VKE-de osas? lõpetuseks räägid, rääkisite avatud koordineerimise meetodist me teame, et sotsiaalvaldkonnas on see olnud liikmesriikide pädevuses. ja Lissaboni strateegiast õppisime, et see ei töötanud nii, nagu me oleksime tahtnud, sest liikmesriigid ei võtnud piisavalt kohustusi endale eesmärkide ellurakendamiseks. üks meetod, mida kasutati selleks, et liikmesriike rohkem kaasata Lissaboni strateegia rakendamisse, oligi avatud koordineerimise meetod, kuid nagu te teate, ei e, tekitanud sellist vaimustust liikmesriikides ja nüüd te tahate seda meetodit tugevdada, kuidas te kavatsete seda ellu viia sellisel moel, et liikmesriigid keskenduksid sotsiaalsetele meetmetele, mis vajavad rakendamist? ja kuidas seeläbi parandada tulemusi strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend. tänu, suur tänu proua esinaine ja suur tänu ka volinikule selle ülevaate eest. ma arvan, et kaks tuhat kakskümmend strateegias on mitmeid häid elemente. loomulikult võib äh, siin äh, arutleda selle üle, kas need eesmärgid on piisavalt ambitsioonikad. mina leian, et selles strateegias on ka mõningaid puudujääke. aga kõigepealt äh, veel üks mõte. siin on viidatud kahele erinevale instrumendile. kõigepealt panus selleks, et riigi finantse parandada ja riigivõlga vähendada ja siis see nõndanimetatud kaks tuhat kakskümmend strateegia ise. ma arvan, et äh, mina kardan seda, et et äh, tegelikkuses juhtub nii, et äh, riigieelarve puudujääkide kõrvaldamisele pööratakse liigselt tähelepanu ja, ja strateegia kaks tuhat kakskümmend ise jääb äh, selle varju ja ei looda piisavalt palju uusi töökohti. ja siis sotsiaalse dumpingu küsimust ei ole mainitud selles dokumendis. mina tean, et Taani valitsus ja Taani parlament on saatnud oma kommentaarid kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta ja palunud äh, eraldi komisjonil kaasata sotsiaalse dumpingu ärahoidmine sellesse dokumenti. väga paljudel äh, liikmesriikidel on pre-, probleeme nõndanimetatud võlts äh, füüsilisest isikust ettevõtjatega ja palutakse komisjonil defineerida täpsemalt, kuidas on, mis, kes on füüsilised ette, füüsilisest isikust ettevõtjad ja kes on võlts füüsilisest isikust ettevõtjad, sellepärast et sellega seoses on Euroopas väga palju probleeme. üheksa miljonit Äh, sigad transporditakse Saksamaale teisele poole piiri ja siis äh, seal äh, nõndanimetatud võltsid füüsilisest isikust ettevõtjad töötavad või nagu tapavad need sead kolme-nelja euro eest tunnis ja ma arvan, et seetõttu oleks väga asjakohane sotsiaalse dumpingu vastastele meetmetele mõelda. Uh, too much fiscal consolidation. nii pa-, liiga suur maksude konsolideerimine on see, mida me tahaksime vältida, eriti uh, enneaegset uh, maks-, eelarve konsolideerimist. nii et kui me räägime selles valdkonnas läbimõeldud kriisist väljumise strateegiast olukorras, kus teatud liikmesriikides finantsturg tegelikult dikteerib äh, kriisist väljumise meetmed. selles olukorras on peamine kõigepealt äh, saada kontroll toimuva üle ning viisi üle, kuidas eelarvepoliitikat äh, ellu rakendatakse ning siis võib mõelda keskkonna ja sotsiaalsetele mõjudele. kuid kindlasti ei ole see ka ülehinnatud äh, mõtleme lähiaastate otsustele, mis meil on kavas. kindlasti see etendab tähtsat rolli ja kindlasti äh, liikmesriikide valitsused peavad sellele mõtlema. küsimus on selles, kuidas äh, jääda eesmärkide juurde mille me oleme endale seadnud aastaks kaks tuhat kakskümmend. seda tüüpi dokument ei saa õieti rääkida sotsiaalsest dumpingust pikemalt. ma ütleksin, et me peame tegelema ebavõrdse arengutaseme ja sissetulekutaseme tagajärgedega erinevates liikmesriikides. teha on jäänud palju, ma olen nõus selles vallas ja võib-olla peaks rohkem ootama sotsiaalagendast ja mitte nii palju sellest dokumendist. ja, ja olukorras, kus me peame hakkama saama ebavõrdse sissetuleku ja arengutasemega, nagu näiteks lähetustöötajate puhul, siis see ongi üks esimesi asju, mida arutatakse Hispaania eesistumise ajal ja see on kavas Oviedo kohtumisel kahe nädala pärast Hispaanias. ja ootame konkreetseid õigusloomelisi ettepanekuid. VKI-d ning ettevõtluse roll töökohtade loomises. tööstus, see peab olema tööstuspoliitika prioriteet, seda on erinevad volinikud ka rõhutanud arutelu käigus ning on ka võimalusi, kuidas äh, rakendada erinevaid meetmeid selle toetuseks, näiteks äh, vähendades äh, halduskoormat, parandades rahastamissüsteemi, näiteks mikrokrediit. ei ole ühte imerohtu, mis aitaks VKI-del töökohti luua, kuid peame vaatlema tervet rida instrumente, mis võivad kõik oma positiivset mõju avaldada. pensioniiga nüüd. ja millised on, oleks minu ettepanekud? vanemate inimeste osalus ühiskonnas ja tööturul osaliselt oli küsimus pensioniiga siin ma ei tahaks ähm, võtta seisukohta mm, liikmesriikides peetavate diskussioonide kontekstis. enne kui me midagi siin otsustame äh, aktiivse vananemise osas ja pensionisüsteemide osas, ja enne kui need praegused diskussioonid millelegi jõuanud, jõuavad, minu meelest on oluline mõista, et on üks oluline asi pensioniea reformis, on mitte ainult kriisi tulemusena seda tõsta, minu meelest seda, see on peamiselt mitte kriisi tulemus, vaid demograafiliste muudatuste tulemus. ja nii tuleb seda ka näha ja tuleb olla realistlik, nagu seda ka üks kõnelejatest rõhutas. mis puudutab noori, meil on olemas ajakava äh, esimese töökoha äh, leidmiseks, me töötame selle skeemi kallal sellel aastal ja loodetavasti saab seda rakendada juba aastal kaks tuhat üksteist. siin kesk keskendume töökoha leidmisele ja oskuste ja töökohtade vastavusse viimisele. see tugineb Euresti võrgul, mis meil juba olemas on. ajakavaga, nii et see, seda me ootame üsna peatses tulevikus. selge on see aga, et tuleb ka tegeleda praeguse kriisiga meie ümber avalikud teenused nüüd. tööd on juba tehtud selle kallal, see on, on olemas ka dokument, mis on suhteliselt väikesemahuline. seda küsimust on aga juba arutatud ning äh, kahepoolsetes kontaktis volinik Barnier'ga olen ma juba hakanud mõtteid vahetama sellel teemal. see see on meie, meil mõlemal töös ka edaspidi. võib-olla seda ei ole piisavalt rõhutatud äh, äh, teie meelest, kuid ma võin öelda, et töö jätkub. ja tuleme seda ka parlamendiga arutama. ja nüüd, mida me arvame viieteist kuni kahekümne aastaste vanuserühmast see ongi muutus võrreldes Lissaboni strateegiaga, näitamaks, et me oleme Lissabonist õppust võtnud ja et me tahame rõhutada noorte haridust, eh, kus tuleb kiiresti liikuda koolidest tööturule. me lähe-, meie lähenemine on realistlikum, me tahame seada kõrged tööhõive eesmärgid sellele vanu, vanusegrupile, mis on kakskümmend kuni kuuskümmend viis aastat. keskenduda kõrgharidusele, koolitusele ning tööturule sisenemisele. seda võib tõepoolest edendada. ja hetk, tänane, täna on meil ka olemas prioriteet, mis võimaldab sellega tegeleda ja selle eesmärgiks on vähendada koolidest väljalangevust. The OMC, uh, we can have uh, again and again discussions about uh, the open method of nüüd avatud koordineerimise meetod, kuidas seda tõhustada ja et tugevdada, selle juurde me peame tagasi tulema, ma arvan, siis, kui me hakkame rääkima rakendusküsimustest ja praktilistest aspektidest aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamisel. suur tänu ja nüüd enam-vähem viimane küsimuste voor, proua, proua Papadopulo, härra Toomas Handel, proua Papadopulo Kirja Proedre, Kirja Pitrope, sest kalosöös... proua esimees, lugupeetud härra volinik, ka mina tahan teid südamlikult siin tervitada. mul on järgmine küsimus. meil on perekondi, mis peavad tuhande euroga kuus hakkama saama. meil on väga palju töötuid, meil on väga palju vanu töövõtjaid, kes on kohe-kohe pensionile minemas, meil on äh, üksikvanemaid ja teisi väga haavatavaid elanikkonnagruppe. kas me, kas te ei leia, et meil oleks vaja selgemaid strateegiaid nende inimeste aitamiseks? see oleks minu esimene küsimus. minu teine küsimus, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. minu arvates on ähm, strateegia auahne teoreetiliselt tundub ta olevat ka lihtne, mille ja tundub, et selle strateegia on meil võimalik äh, kriisist välja tulla, aga meil on vaja kriisiks välja tulemiseks uut sotsiaalset ja majanduslikku mudelit. kriis on tabanud kõiki riike, aga erineval viisil ja sellepärast on meil vaja ka erinevaid lähenemisi. kas me saame olla kindlad, et need auahned eesmärgid selles strateegias tõesti ka äh, samal määral, sama kiirusega kõikides liikmesriikides ellu viiakse. sest me, meie lähtepositsioon on väga erinev ja minu viimane küsimus. mulle ei meeldi väga teoreetilistest punktidest rääkida, ma arvan, et me peaksime pigem rääkima praktikast ja rakendamisest ja me teame, et praktika sõltub väga palju poliitilisest tahtest. kas meil on olemas poliitiline tahe selleks, et me saaksime asju sotsiaalselt koordineerida? kas meil on ka järelevalvemehhanismid strateegia rakendamiseks? kuidas me saame seda tagada, et strateegia rakendatakse. meil on vaja ka parandavaid meetmeid, juhul kui asjad äh, kipuvad rappa minema. kuidas te kavatse neid tagada? kuidas me saame võrrelda eesmärke, mis on saavutatud erinevates liikmesriikides ja kas meil on ka mingine üldine analüüs selle kohta, mida siis lõplikult saavutatakse ja mitte, kas meil on ka teatud tegurid, mida oleks võimalik äh, tulevikus praktikas kasutada? kas meil on meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, vaesusevastaseks võitluseks äh, aastatuhande eesmärkide saavutamiseks. ma ei ole päris kindel, kas me saame olla nii optimistlikud. kas me tõesti saame olla optimistlikud ka strateegia osas aastaks kaks tuhat kakskümmend, kas me võime tõesti olla kindlad, et see ei jää mitte ainult paberile, vaid tõesti valatakse ka tegudesse? überrascht. Ich habe das Frau Präsidentin im Mikro. mind äh, üllatas see, et ma praegu sõna saan, aga tundub, et kui proua esimees paneb mikrofoni sisse, siis ma saan ka sõna. härra volinik, äh, proua esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin äh, siin välja tuua ühe emotsiooni, mis tekib meil Saksamaal, kui me räägime sellistest asjadest mulle tundub, et me praegu tõesti vägisi üritame midagi saavutada. siin strateegias on mõned konkreetsed sõnad ja see kõik, mis on konkreetne, seda me oleme siiamaani kuulnud ka Barrosolt ja Spiidlalt. teiseks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. tegemist on protsessiga, mis läheb ülevalt allapoole ja mille puhul üritatakse jätta mulje, et teatud ühiskonnagruppe siiski kaasatakse sellepärast liitun sotsiaalsete liikumiste ja ametiühingute kriitikaga. selleks, et äh, asju parandada, on meil vaja Lissaboni strateegiat põhjalikult äh, analüüsida, mitte aga tegutseda uisapäisa, nagu tehakse seda praegu. siis veel paar konkreetset äh, küsimust, millele ma palun teil vastata esiteks, Lissaboni strateegias on paika pandud, et äh, tööhõivet tuleb äh, kuusteist protsenti tõsta, kuid meil on praegu väga vähe turvalist paindlikkust. kas te ei ole lugenud seda lauset, et tööhõive suurendamine peab olema seotud eesmärgiga luua töökohti, millest inimesed saavad äh, ära elada, ilma et nad peaksid paluma sotsiaaltoetusi? teiseks siin dokumendis on kirjas, et me peaksime toetama sotsiaalpartnerite võimalusi. see kõlab küll väga hästi, aga tegemist on tühjade sõnadega, sest sellele ei järgne mitte midagi. praegusel hetkel on Euroopa Kohus vastu võtnud otsuseid, mis on kollektiivlepingute ja ametiühingute vastu. härra Barroso on öelnud, et ta ei luba, et põhilised sotsiaalsed õigused nagu ühinemisõigus ja streigiõhkus õõnestaksid Euroopa sotsiaalset mudelit. minu küsimus, kuidas te kavatsete õiguslikku raamistikku puuta selleks, et need õigused, streigiõigus ja ühinemisvabadus oleks inimestele tagatud? suur tänu, härra Ludvigson Tack för ordet, fru talman, och eh, trevligt att se kommissionären här. Jag hoppas att han... Suur tänu, väga hea meel on näha siin äh, volinikku meie ees. Mul on... Ma loodan, et te tulete siia ka tulevikus ja me saame vahetada teiega kogemusi ja, ja ja meil on omavahel dialoog, mis aitab meid õigetele otsustele jõuda. Lissaboni strateegiat võrreldes kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, siis on kahe tuhande kahekümnendal aastal oma eelised, eesmärke on vähem ja need eesmärgid on mõõdetavad, mis on väga hea. strateegia kaks tuhat kakskümmend. kaks tuhat kakskümmend aasta on meist kaugem, aeg aga kulub kiiresti, me teame seda kõik väga hästi, nii et me peame sõnadelt tegudele üle minema millised on võimalused selleks, et tagada, et kakskümmend seitse liikmesriiki liiguvad ühe tempoga, mitte nii, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jääks lihtsalt sahtlisse ja me ei näe seda mitte kuskil, see peaks olema äh, lähitulevikus üks äh, tähtsamaid dokumente, me peame äh, saavutama edu ja liikuma edasi, tegema seda ühistempos ja meie komisjon ja Euroopa Parlament tahavad hea meelega näha, kuidas asjad lähevad selle strateegiaga, kuidas eesmärkide poole liigutakse. olen nõus äh, kolleeg Serkasiga Lissaboni strateegia kriitika asjus ma tahaksin siin veel korrata, et nüüd on oluline, et me läheksime sõnadelt tegudele üle, et me kahe tuhande kahekümnendal aastal ei peaks kogema sedasama, mida minevikus, nimelt et me pole oma eesmärke saavutanud äh, ja me pole piisavalt pingutanud. kui me anname endast parima, teeme kõik äh, ja liikmesriigid äh, asuvad tegutsema, siis on see kõik väga tor-, väga tore, aga muidu jääb see lihtsalt sõnadeks uh,. Thank you very much uh.... suur tänu. tere tulemast, volinik ja meile täna esinemast ja vastamast meie küsimustele. mul on terve rida küsimusi ja nimekiri on järjest pikemaks kasvanud. Teid kuulates üks küsimus on seotud minu raportiga siin komisjonis teemaks äh, sotsiaal- ja üldhuviteenused. ma tahaksin teada, milline on teie lähenemine direktiivi kavale sotsiaalteenuste ja üldhuviteenuste osas mul on hea meel, et te juba vestlete volinik Barnier'ga ähm, sellel teemal, aga mis on teie seisukoht? Teil on siin selgelt võtmeroll. juba praegu on mainitud vaesuse küsimust Euroopas. mina saan asjast aru nii, et umbes kaheksakümmend viis miljonit Euroopa kodanikku on kas vaesuses või vaesuse ohus, see on täiesti lubamatu olukord ja ma ei arva, et sellega saab tegeleda lihtsalt tuginedes lootustele, et majanduskasv toobneb inimesed välja vaesusest või takista, takistab neid sinna sattumast. kõik uuringud näitavad, et juurdepääs eriti sotsiaalteenustele ja üldhuviteenustele on võtmeelement, mis võimaldab inimestel vaesusest hoiduda ja leevendada olukorda nendele, kes juba vaesusesse on sattunud. töö, üldhuviteenused, sotsiaalteenused on siin väga tähtsad. ligipääs äh, äh hinna mõttes samuti ning kõrge kvaliteet. meil on uus artikkel ja uus protokoll võrreldes Lissaboni strateegiaga. tähtis on, et sotsiaalteenuste raamistik Euroopas tugineks ka nendestel sätetel. nüüd üldisem küsimus. sotsiaalareng Euroopas. minu kommentaar oleks, et, et Titanic ei vajunud põhja mitte sellepärast, et see oli halvasti ehistatud laev, vaid sellepärast, et ta sattus jäämäele ja ei olnud selleks valmis. tänapäeval me ehitame laevu äh, selliselt, et nad ei vaju põhja, põrgates kokku jäämägedega. nii et loodetavasti oleme me õppinud ka sellest kriisist. ma ei ole teiega nõus, kui te ütlete, et õpikutes ei tegelda sellise olukorraga, mis meil on täna me oleme seda tüüpi sotsiaalsete majanduskriisidega tegelenud juba, juba alates üheksakümnendate aastate algusest maailma eri osades. ja finantssüsteemid olid need, mis majanduse põhja viisid. ja endiselt e, ikkagi ei taha me näha, et ultraliberaalsed poliitikad e, teevad seda taas. kui me seda küsimust ei lahenda, kuidas kontrolli all hoida finantsturgusid meid ei, neid ei ole valitud selleks, et Euroopa majandust juhtida, meid valiti selleks. ja me peame nende üle kontrolli saavutama. ma alustaksin lõpust. meil on sarnane nägemus kriisi päritolust ja põhjus, miks ma täielikult toetan volinik Barnier regulatiivseid jõupingutusi finantssüsteemi osas ongi see ning ma jagan nägemust, et et on Euroopa majand, et me peame majanduse sotsiaalelu väljavaateid korrigeerima vastavalt meie so sotsiaalagendale. olukord on siiski enneolematu ja seda ei ole raamatutes, sellepärast et selline SKT langus Euroopas, seda ei ole siiski sellisel viisil toimunud eh, pärast sõjaväeksel perioodil. ainus, millega võrrelda, on kolmekümnendate aastate majanduskriis, kus Euroopa Liitu veel tol ajal ei eksisteerinud paraku. seda tuleb arvestada komisjon esitas väga kiiresti dokumendi, mis tugineb äh, kaalutlusel, et sellises olukorras on vaja dokumenti, mis võib-olla kõiki üksikasju ei, ei kirjelda ega anna kõiki vastuseid, kuid see siiski näitab suunad, kuidas edasi liikuda. kuidas nüüd kiiresti edasi liikuda, oli üks küsimustest. kõige olulisem on nõukogu nõusolek saada ning seista, seista vastu väitele, et vaesus kaob lihtsalt läbi tööhõive suurenemise ning seistes vastu väitele, et ettevõtlus üksi toob endaga kaasa rohkem töökohti, ilma et valitsus midagi peaks selleks ette võtma ja ilma, et toimuks koordineerimist Euroopa tasandil ma olen täitsa, täiesti nõus, et vaesus ning äh, üldhuvi sotsiaalteenused on väga tähtsad vaesuse vähendamisel. Äh, kui teen sel-, kui, mida ma arvan direktiivist selles vallas, siin tuleb arvestada tohutuid erinevusi liikmesriikides ja eripärasid, millest ma rääkisin ka oma sissejuhatuses ja kohtu- ja rääkisin sellest ka minu eelmisel kohtumisel teie komisjoniga ja ma pean uuesti kinnitama, et ettevalmistamisel on kvaliteediraamistik, kus räägitakse soodsast hinnast, ligipääsetavusest, kvaliteedist ja, ja mõelgem, kuidas edasi liikuda see on ka väga ambitsioonikas strateegia, väitis keegi üllatavalt. eelmises küsimuste voorus äh, öeldi, et me oleksime pidanud seadma eesmärke, eesmärgid kõrgemale ja ambitsioonikamad. komisjon peab äh, oma ambitsioonide juures jääma realistlikuks ja see on loodetavasti ka näha selles dokumendis Äh, doku-, seda dokumenti saab toetada ka äh, mõeldes meie analüütilisele metoodikale ja rakendamissuutlikkusele. kui liikmesriigid võtavad endale kohustused, siis meil on vaja rohkem aruandlust nende poolt, peame ka avameelsemalt kõnelema nendest, kes äh, on maha jäänud ja ei tee piisavaid edusamme lähiaastatel, kuid tuleb ka vajalikud stiimulid välja töötada, kuidas Euroopa tasandil kasutada finants- ja teisi instrumente selleks, et toetada jõupingutusi liikmesriikides. kas rohkem või vähem eesmärke? tähtis on jõuda kokkuleppele mitte ainult siin, vaid ka nõukogus selles osas, et eesmärkide seadmine on hea idee ja meil peavad olema tähtsamad eesmärgid, millele toetudes saab välja töötama laiema agenda. sellega ei tegelda täielikult raportis selle laiema agendaga, kuid äh, eesmärgid, mis on dokumendis, on, on võtmetähtsusega. ja siis võime üksikasjades juba hiljem kokku leppida ja tegevuskavades mis on seotud äh, konkreetsete poliitikate või konkreetsete sotsiaalsete gruppidega. suur tänu, härra volinik. veel üks küsimuste voor. ja kui kolleegid soovivad veel sõna ja meil jääb pisut veel aega üle, siis teeme veel vaba mikrofoni. see dokument strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend, mina isiklikult oleksin pigem soovinud, selle nimeks oleks olnud solidaarsuse ja jätkusuutlikkuse strateegia. igatahes on näha, et see dok-, sellel dokumendil on, on näha teie mõju komisjonile. ilmselt on raske kõikidele komisjoni liikmetele rahuldust pakkuda, kuid ma arvan, mõttevahetus nendega siin Äh, toob selle ka esile. Toomas Mann ütles, et toi-, selle dokumendi üle toimus juba konsultatsioon sotsiaalpartneritega. kui mina oleksin teie, siis mul oleks, siis ma oleks pisut äh, ebamugavas olukorras, sest see, kuidas sotsiaalpartnereid konsulteeriti, äh, Toomas Mann ütles, et tegemist oli dokumendiga, mis saadeti välja kahekümne neljandal novembril kaks tuhat üheksa, mil ta veel ametis ei olnud ja seega ei ole see kuidagi märgistatud nende volinike poolt, kes praegu seda strateegiat peavad edasi viima. nii et selle dokumendi väljatöötamise alus isegi demokraatia vaatenurgast on pisut problemaatiline. vaatame nüüd ajakava viimasel leheküljel teie dokumendis mind üllatab siin kaks asja. esimene faas, kaks tuhat kümme dokumendi vastuvõtmine, Euroopa Parlamenti siin üldse ei mainita, see vist on uus äh, priviligeeritud partnerluse märk suhetes parlamendiga. ma siiski sooviksin, et mingil hetkel parlament siiski kaasataks. ja teiseks, oktoobris toimub arutelu ülemkogus valitud teemadel võib-olla selgitaksite meile, mis äh, vaimus neid konsultatsioone kavatsetakse pidada? härra Kristensen äh, esitas küsimuse sotsiaaldumpingu kohta ja te vastasite, et äh, ei ole võimalik ette ära otsustada see sotsiaaldumpingu küsimust, kuid on siiski vahendeid, kuidas seda vältida ja nende hulgas on üks, millest me rääk-, oleme palju rääkinud lähi-, viimastel aastatel muidugi dokumenti, te ütlesite, et siin on lehekülgede arv piiratud selles dokumendis. aga mul on siiski küsimus, miks selline viietäheline lühend ei võiks äh, olla selles dokumendis nagu CCCTB, mis on siis äh, ettevõtete tulumaksubaas. kui me räägime sotsiaaldumpingust Äh, siis see mõiste on siiski kriitilise tähtsusega. aga võib-olla siin on kuskil äh, ääremärkusena see lühend siiski ära mainitud, ma ei tea, võib-olla mul jäi kahe silma vahele. üks minu kolleegidest äh, rõhutas seda ja ka teie ütlesite, et kümneaastane planeerimine on tähtis, aga, aga raske on siiski teha prognoose. parem on mõelda vaheetappidele see, selles mõttes ma leian, et on raske täna rääkida kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, kui me räägime näiteks Kreekast. Kreeka sündmused näitavad, et Euroopa Liit nõuab hetkel Kreekalt seada ohtu tema sotsiaalmudel, selleks et homme haige tervis võiks paraneda. ja kogu kriisi ajal korrutati meile siiski, et sotsiaalmudel, mis on automaatne stabilisaator, on võimaldanud Euroopa Liidul vältida kõige hullemat, mis oleks saabunud, kui poleks olnud sotsiaalmudelit. kuidas me sellise vastuolu siis lahendame? ja võtame näiteks Lissaboni strateegia aastad. siin on tõsine probleem soovisime majanduskasvu ja tööhõivet. nüüd on meil ta-, majas, majanduskasvu ka täna vaja, muidu ei ole töökohtade loomist ja, ja praegused kasvuprognoosid ei ole kuigi rahuldavad. kuid samas rohelistele ega sotsiaaldemokraatide valijatele ei saa ma rääkida ainult majanduskasvust. seda tuleb iseloomustada, kvalifitseerida. ta peab olema jätkusuutlik sellepärast mina tahaksin, et äh, strateegia nimi olekski solidaarsuse jätkusuutlikkus ja samuti peab see majanduskasv tooma endaga kaasa töökohad, sest äh, eelneva perioodi jooksul selgitati meile, et alla kahe protsendi ei ole üldse mõtet hakata unistamagi töökohtade loomisest, nüüd oleme me alla kahe protsendi jõudnud, kuid ka eelmise perioodi jooksul ma nägin, et üle kaheprotsendiline majanduskasv teinekord ei toonud kaasa töökohti, nii et kuidas need kokku sobitada? kuidas härra volinik kasutada võib-olla ka artiklit üheksa selleks, et äh, investeerijad äh, oleks sunnitud mitte ettevõtteid siirdama, vaid looma pigem kohti, töökohti Euroopa Liidus? All, uh kõigepealt äh, me usume komisjonis, et parlament peaks äh, olema aktiivne selle strateegia osas ja seetõttu kohe dokumendi väljastamisele järgneval päeval tulin ma siia, et teiega arutleda selle dokumendi kõikide erinevate aspektide üle ja ka selle üle, mis sellest dokumendist edasi saab. ka leping äh, kohu, leping kohustab meile viia läbi konsulteerimine äh, tööhõive suuniste osas, mis saab olema üks osa ka meie tööprogrammist äh, kevadel. ma mainisin seda ju ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. ja tööturu osapoolega me viisime läbi konsulteerimise, seda küll teistsuguse sõnastusega teksti osas, ma isiklikult kohtusin äh, ettevõtjate esindajatega, Euroopa ettevõtjate esindajatega, ka ametiühingute esindajatega ja väga oluline on öelda, et uuel komisjonil oli siiski viimane sõna öelda seoses selle dokumendiga, erinevad volinikud, kes on asjaga ühel või teisel moel seotud ja kes äh, nende erinevate prioriteetidega on äh, seotud, said võimaluse ka kaasa rääkida selle dokumendi äh, sõnastuses, nii et me tunneme, et tegemist on meie dokumendiga, meie kavaga, kavatseme integreeritud suunised esitada võimalikult kiiresti. seda selleks, et Euroopa Parlamenti saaks võimalikult kiiresti sellesse arutellu kaasata paar sõna ka Kreeka kohta. tegemist on tähtsa küsimusega. see on äh, Euroopa Liidu Achilleuse kand, meie majanduse Achilleuse kand. ja see äh, Kreeka on toonud välja Euroopa Raha- ja Majandusliidu äh, nõrgad küljed ja seda näidet tuuakse välja. komisjon loomulikult äh, ei äh, taha õõnesta siin meie sotsiaalmudelit, meie suurimaks kavaks on Kreeka majandus, äh, rahandussitu stabiliseerida ja seega stabiliseerida ka Eurotsoon, samas luues läbipaistvust ja eeltingimused rahanduslikuks stabiilsuseks. oma eelmistel töökohtadel oli mul võimalus näha erinevaid finantskriise, uurida neid, võrrelda neid ja väga oluline on siinkohal välja tuua, et Kreeka juhtum pole mitte esimene finantskriis, esimene sellelaadne kriis Euroopa Liidus meil on teatavad äh, kogemused juba kohanemispoliitikate koordineerimise osas selleks, et äh, hullemaid äh, tagajärgi vältida. loomulikult peab liikmesriik, peab Euroopa Liit tegema selles, sellistes küsimustes koostööd liikmesriikide valitsustega, valima erinevate meetmete vahel ja määratlema täpselt stsenaariumid, millised on kõige hullemad stsenaariumid, millised paremad stsenaariumid, tegemist on väga raske ülesandega muidugi ja väga raske on liikuda mingisuguse ideaallahenduse suunas, kuid on väga oluline kogu aeg pidada meeles ka sotsiaalne, sotsiaalset dimensiooni ja tööhõive olukorda. ma arvan, et äh, eelmistel juhtudel oli see võimalik, äh, Ungari juhu, juhul näiteks kus tuli äh, rakendada veel rangemaid äh, meetmeid kui praeguse Kreeka kriisi puhul, kuid äh, valitsusele õnnestus kasutada Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et aidata kõige haavatavamaid rahvastikurühmasid ja kõige haavatavamaid piirkondi riigis aidata, seetõttu õnnestus hullemat vältida, tagada siiski teatav tööhõive tase ja sotsiaalne ühtekuuluvus meil on kogemusi niisiis, millest õppida, aga ma olen nõus, tegemist on väga raske olukorraga nii Euroopa majanduse seisukohast kui ka komisjoni arvates. aga majanduskasv on hädavajalik ja majanduskasvuks tuleb luua sobivad eeltingimused. me seisame silmitsi probleemiga, kuidas seisame silmitsi probleemiga, kuidas Euroopa majanduse potentsiaali taastada, kuidas luua võimalused suuremaks majanduskasvuks. tegemist ei ole muidugi lihtsa küsimusega ning äh, vastuseks oleks investeerida inimkapitali, investeerida haridusse, teadusuuringutesse, arengusse, tuua liikmesriigid ähm, aidata liikmesriikidel äh, võtta suuremaid kohustusi kõikimates val-, äh, kõikides valdkondades ja sellisel moel taastada majanduskasvu optimaalne potentsiaal. selline potentsiaal ei sünni automaatselt, äh, selleks on vaja kooskõlastatud tegevust komisjoni ja liikmesriikide valitsuste vahel. on uh, taxation uh,, taxation is a ettevõtete konsolideeritud tulubaasi osas äh, esineja ütleb, et ta teab, et tegemist äh, ei ole teie portfelli kuuluva valdkonnaga. volinik kinnitab, et äh, tegemist oli eelneva volinikuga, kes sellega tegeles ja, ja ma tunnustan seda tööd, mulle selgitati, kuidas on maksude, maksustamise ühtlustamise töö on väga raske töö, kuid oluline on ka selles valdkonnas nagu sotsiaaldumpingu puhul hoiduda maksudumpingust, maksukonkurentsist ning valedest või halbadest tavadest eemale hoida ja neid vältida. me kõik teame, millised on takistused äh, siseturu kitsaskohtade puhul. aga kui minu portfelli mitte päris kuuluva teemaga kavatsen ma siiski selle teemaga tulevikus tegeleda ja pöördun selle ka teie juurde veel tagasi. Äh, huvitav, milline mandaat äh, anti siis Maarju Montile? härra Serkas soovis veel korraks sõna. suur tänu ma tahtsin lihtsalt üle küsida, kas me saaksime ise seda dokumenti muuta selleks, et äh, meie jaoks tähtsad punktid seal ka sees oleksid. meil on väga hea meel, et te tsiteerite mõningaid meie sotsiaalpoliitika eesmärke, mis me oleme sõnastanud, kuid me ei taha, et te lihtsalt kõike papagoina järele korrutaksite. Te näiteks ütlete siin, et tuleb arvestada turutingimustega, aga kuhu jäävad inimesed, me peame arvestama ka inimestega. ja mulle tundub, et OECD-ga te ei kavatsegi üldse koostööd teha. vähemalt te ei maini seda. siis ka sotsiaalne lõimimine, see on väga tähtis, meil on vaja siiski sotsiaalseid inimesi lõimida, mitte neid tõrjuda. nii et kas me saaksime selle komisjoni kaudu ka nendest küsimustest rääkida? proua Zimmer, palun pool minutit. proua Zimmer ma tahaksin lihtsalt tagasi tulla selle dokumendi juurde ja küsida, et kui te olete pannud paika kakskümmend miljonit aastani kaks tuhat kakskümmend selleks, et aidata inimesi, kes elavad vaesusriskis, kas see tähendab siis ka seda, et te olete valmis järele mõtlema ja rakendama meetmeid äh, konkreetsete sotsiaalstandardite loomiseks, mis kehtiksid kogu äh, Euroopa Liidus, näiteks et me ütleksime, et äh, vaesuspiiriks on äh, kuuskümmend protsenti keskmisest äh, riiklikust sissetulekust. et kas te oleksite valmis ka selle sotsiaalse mini-, miinimumstandardi sisse viima? Uh... ma olen avatud arutelule üle-euroopaliste miinimumstandardite üle kuid dokumendis on juba kirjas idee, et meil peaksid olema äh, liikmesriikidele kohandatud programmid, ei ole ühtset metoodikat, mida saaks eksportida ühest äh, riigist teise. ja liikmesriik annab toetust liikmesriikidele, selleks nad võiksid oma meetodi välja töötada äh, vaesuse määrade vähendamiseks. vaesuse määra saab äh, määratleda liikmesriigi kontekstis ning see peab omakorda vastavus olema arvudega, mis on kirjas meie dokumendis ja mis peaksid olema ka saavutatavad. minu meelest ei ole võimatu dokumenti muuta, kui on, äh, kui sama soovib jõuline hääl, kes esitab jõulise nõudmise. täna ma kuulsin, et ühel ühest küljest ei ole dokument piisavalt ambitsioonikas, teised jälle on väga skeptilised igasuguste eesmärkide suhtes ja eriti vaesuse suhtes. me kuulame kõik ära, arutame ja loodetavasti teeme õiged järeldused, kuid dialoog parlamendiga jätkub lähikuudel. tänan, härra volinik, nagu näete Teid nimetati ametisse pärast äh, kuulamist, äh, mis oli raske meie komisjoni ees ja see äh, pärast ning ka, nagu te näete, edasised kohtumised ei ole lihtsamad. see on ka meie kui parlamendiliikmete roll esitada küsimusi täitevvõimule. Te tegite seda täna ja loodet- ja loodetavasti on meil võimalus seda usalduslikku dialoogi ka edaspidi jätkata, mul on selle üle väga hea meel me lõpetame ka komisjoni istungi ja kohtume taas kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal märtsil. Well, let's turn this off.